morning, Julian. So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hey, good morning. So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. I would now like hommikust, daamid ja härrad. nüüd paluksin kõigil asuda oma kohtadele ning tervitan meie parlamentidevahelise komisjoni koosolekul Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmeid ja eh, liikmesriikide parlamentide väliskaitse Euroopa Liidu asjade komisjonide liikmeid. Euroopa Liidu parla-, eh, Euroopa Liidu parlamendi liikmete nimel võin teile kohe öelda, et meil on väga hea meel, et nii paljud inimesed on võtnud vastu kutse liikmesriikide parlamentidest osaleda meie ühiskoosolekul, mis on äh, viimane niisugune koosolek meie parlamendi ajal ning ka viimane Välisasjade Komisjoni koosolek enne Euroopa Parlamendi valimisi. meil on kolm teemat kavas, mis kõik annavad meile võimaluse arutada praegust Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat ning meie ees seisvaid lahendamist ootavaid probleeme. kõigepealt peaksime pidama üldisema arutelu välis- ja julgeolekupoliitika teemal ja kuidas seda tugevdada tulevikus, mõeldes nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele kell kümme, tuleb siia Michel Barnier, kes räägib Brexiti kontekstis Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhetest, arvestades ka eileõhtuseid arenguid esindajate kojas. ning see on väga õigeaegne, väga. ning äh, kell pool kaksteist tuleb volinik Johannes Haan rääkima Euroopa Liidu ühest välispoliitika prioriteedist, mis puudutab laienemist lõuna ja ida suunal ja naabruspoliitikat. ning eh, siis tuleb meil tööarutelu ka lõuna, kus ma räägin eh, niisuguse koosolekute formaadi tulevikust. aga alustame üldise aruteluga Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika teemal. igal aastal koostab eh, kiidab äh, nõukogu heaks välisteenistuse koostatud välisjulgeolekupoliitika prioriteetide aruande ning sellega seoses võtab vastu Euroopa Parlament oma resolutsiooni, mida valmistatakse ette Välisasjade komisjonis. resolutsiooni, mis Euroopa Parlamendis kaheteistkümnendal detsembril suure häälte, suure häälteenamusega vastu võeti ning selles sedastame me terve rea probleeme, mis Euroopa Liidu ees praegu seisavad ning võimalusi nende lahendamiseks Euroopa Liidu välisjulgeolekupoliitika kontekstis. näiteks puudutasime seal ka otsustamisprotsessi parandamist läbi selle, et luuakse Euroopa Liidu Julgeolekunõukogu, nagu on soovitanud muuhulgas ka president Macron ja kantsler Merkel. ning soovitasime samuti loobuda ühehäälsusest välisjulgeolekupoliitika küsimustes ning asendada see kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisega, mis on standardmenetlus enamuses Euroopa Liidu poliitika valdkondadest, nagu te kursis olete. ma mõistan loomulikult, et välispoliitika on väga tundlik poliitikavaldkond ning ühehäälsusest loobumine on äh, seetõttu asi, mis on teatud mõttes vastuoluline, aga ma leian, et lõppkokkuvõttes on Euroopa Liit võimeline toimima rahvusvaheliselt ühtse tugeva plokina ainult siis, kui me, kui me lõpetame lähtumise madalaimast ühisest nimetajast. ning äh, mul oleks väga hea meel kuulda liikmesriikide parlamentide seisukohti sellel teemal. Mm, järgmine punkt ja nagu Euroopa Liidu Parlamendi enamus, leian ma, et Euroopa Liidu julgeoleku olukord on praegu muutunud järjest keerulisemaks ja, ja muutub väga kiiresti võib-olla kõige rohkem või, või see on järjest nii, rohkem niimoodi äh, ja probleem on muutunud järjest teravamaks pärast külma sõda ning Euroopa Liidul on aeg astuda siin samme selleks, et äh, toimida tõesti suveräänse plokina, kes rahvusvahelistes suhetes aitab lahendada probleeme ja konflikte ning kujundab ülemaailmseid suhteid. niisugune oli minu sissejuhatus ning meil on nelikümmend minutit aruteluks enne kui tuleb Michel Barnier. ning küsiksingi teilt, kuidas Euroopa Liit peaks muutuma, et äh, suuta lahendada meie ees praegu seisvaid probleeme. ning äh, väga hea meelega kuulaksin teilt seisukohti ka seoses kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisega välis- ja julgeolekuasjades, mis on kindlasti teema, mis puudutab ka tulevasi valimisi. tehnilises plaanis Äh, kõigile külalistele, teile on välja jagatud äh, kõnesoovikaardid, äh, täitke need, kui te sõna soovite, Euroopa Parlamendi liikmed saavad sõna paluda tavapärases korras. vabandust? Hm? ja, ja, ja loomulikult ja meil on juba esimene sõnasoov ka olemas, väga hea. tere tulemast Brüsselisse ning annangi sõna kõigepealt meie kolleegile härra Kal-, Kalinšile Lätist. aitäh! mul on väga hea meel siin olla. ühise kaitsepoliitika oluline osa on koostöö NATO-ga Euroopa Liidul. see on praegu olnud väga edukas, meil on seitsekümmend neli erinevat kontaktpunkti või vormi. mulle valmistab sellega seoses muret niisugune toetuse puudumine praegu Washingtonist sellele koostööle ja mul tekib küsimus, millisel määral see mõjutab Euroopa Liidu ja NATO koostööd, sest Ameerika Ühendriigid on osa NATO-st ja kas me teeme piisavalt selleks, et, et mõjutada otsustajad, otsustajaid Washingtonis tunnustama eh, Euroopa Liidu ja NATO suhete tähtsust. no tõenäoliselt Valge Maja seisukohta meil äh, Äh, mõjutada ei õnnestu, aga kongressi liikmeid võib-olla küll ja mõttekodasid ja võib-olla isegi meediat Ameerika Ühendriikides, et seal tunnustatakse rohkem Euroopa Liidu rolli tähtsust. aitäh! aitäh! kuulame ära mingi osa kolleege, kes sõna soovivad ja siis võib-olla pöördume tagasi konkreetsete küsimuste juurde järgmisena, kuidas me nüüd seda teemegi, üks, üks, üks, hästi. nüüd saab sõna härra Hadži George Euroopa Parlamendist. tere hommikust! ka mina tervitan kolleege liikmesriikide parlamentidest. kõigepealt lubage mul öelda, et Küprose esindajate kojast siin kedagi ei ole. aga see, mis ma räägin, see kajastab Küprose parlamendi seisukohti osaliselt ka. minu üldine hinnang on, et Euroopa Liit saaks mängida olulist rolli maailmas ma ei ole äh, aga väga optimistlik selles osas, et see meil õnnestub. kuid see võiks meil paremini õnnestuda siis, kui kui me kõigepealt lahendame oma sisemised probleemid, kui meil õnnestub saavutada solidaarsus liikmesriikide vahel ja kui meil õnnestub saavutada see, et liikmesriigid tunnustavad põhimõtet, mille kohaselt sisserändajad jagatakse liikmesriikide vahel vastavalt liikmesriikide suurusele ning kolmandaks, väga-väga oluline asi, kui Euroopa Liidul õnnestub äh, kõigepealt lahendada need majanduslikud ja demokraatia probleemid, mis meie ees seisavad, kui meil õnnestub peatada paremäärmuslikud liikumised, mis pead tõstavad. nii et kõigepealt peaksime vaatama sissepoole lahendama oma sisemised probleemid ja siis õnnestuks meil võib-olla väljapoole rohkem ära teha. nüüd seoses kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisega nõukogus. minu jaoks isiklikult ei ole selge, mis küsimustest me siin täpselt räägime. kui me räägime kogu välis- ja julgeolekupoliitikas, räägime kogu välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnast ainult teatud küsimustest. ning eh, Küprose parlamendi seisukohta väljendades ütleksin, et Küpros ja teised väikesed liikmesriigid ja uuemad liikmesriigid on mures seoses kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisega, sest see tähendab eriti väiksemate liikmesriikide seisukohast et e, nad ei saa enam osaleda sisuliselt otsustamisel. aitäh! tänan, järgmisena minu nimekirjas härra Tsingalis Leedust. vajutage palun punast nuppu. jah, toimib. head kolleegid tahaksin veel öelda, rõhutada, et praegusel keerulisel ajal peaksime me transatlantilisi sidemeid toetama. ning see, mida rääkis Läti, Läti kolleeg, mis, milles osa, milles ta küsimuse tõstatas, on asi, millele me peaksime tähelepanu pöörama. julgeolekupoliitika Euroopa Liidus julgeolekupoliitika kavad, neid ei tohiks ära kasutada, neid ei, neid ei tohiks seada ohtu meie transatlantilisi sidemeid. see Trumpi loosung ning see arvamuste vahetus Macroni ja Trumpi vahel, see, see oli ebavajalik. meie seisukohast on meie julgeolekupoliitika meie suhete osa Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Austraaliaga. me peame neid tsivilisatsioonilisi suhteid tugevdama. ning julgeolekupoliitikas me ei tohiks julgeolekupoliitikat kuidagi suunata nende suhete vastu. veel üks asi, härra McAllister, mida ma soovitaksin, sooviksin puudutada puudutab meie pettumust seoses äh, suhetega Euroopa Nõukoguga ja Parlamentaarse Assambleega, kui neli isikut, neljast isikust kaks on välistatud ja ei antud peaminister Andrius Kubiliusele võimalust kandideerida parlamentaarse assamblee juhi kohale nii et ja meil eh, euro-, oleks vaja Euroopa Liidu poolt kinnitust, et lähtutakse Junckeri kriteeriumist, kriteeriumitest ja kõigil neljal kandidaadil lubatakse kandideerida. sest äh, härra Kubilius oli kaheksa aastat olnud peaminister, kaks korda liberaalses, liberaalsel suunal, kriisi ajal muide, kus meil olid arutusel eelarve küsimused ning äh, me suutsime lähtuda Euroopa väärtustest oma riigis, nii et ma olen väga pettunud selles, et välisminister, peaminister Kubiliusel ei lubatud kandideerida parlamentaarse assamblee juhi kohale. aitäh! taaskord nüüd siis äh, vahetame äh, liikmesriigi parlament, Euroopa Parlament ja no sõna saab kolleeg Stettina aitäh! tahaksin kasutada võimalust et meil on siin liikmesriikide parlamentide kolleegid ja juhtida nende tähelepanu sellele, et meil on näiteks Slovakkias Euroopa keskme, keskmes valitud suure häälteenamusega president. ja paljud kommentaarid Tšehhis ja Slovakkias olid, et naise valimine Slovakkia riigipeaks võiks olla nüüd lõpu algus Visegradi rühmale. ning ma küsiksingi Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia esindajatelt, mida nemad arvavad Visegradi rühma tulevikust. aitäh! aitäh, järgmisena härra Schiede Austriast. aitäh! tere hommikust! seoses teemaga välispoliitika usun, et tuleb kõigepealt rõhutada meil seda, et väga oluline on, et Euroopa Liidul oleks ühine välispoliitika ja ja kaitsepoliitika oleks, oleks ainult niisugune tuletis välispoliitikast, aga praegu sageli äh, lähtutakse vastupidisest suunast, mis minu hinnangul on vale. teiseks on väga kahju, et et Euroopa Liit inimõiguste küsimustes ei suuda piisavalt ühehäälselt seisukohti võtta inimõiguste kohtus või ÜRO-s. ning see, see näitab, et meil ei ole piisavalt integratsiooni Euroopa Liidus ja seetõttu oleks minu hinnangul oluline, et nendes küsimustes mõeldaks ka äh, häälteenamusega otsust-, äh, kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamisele, sellepärast et inimõigused on ju Euroopa integratsiooni tuum ning niisuguse hu-, humanitaarse ja rahule orienteeritud välispoliitika tuum samuti. aitäh, paljuks hiljem. järgmisena Petras Austrevitšius. aa, te istute täna seal? ja tõesti. kuna äh, sa mainisid, et täna on meil viimane ahveti koosolek meie parlamendi ajal, siis Äh, tahaksin ALDE nimel väljendada tunnustust meie esimeeste Elmar Broki ja teiste seisukohavõttude eest, kes on tõesti oluliselt arendanud Euroopa Liidu seisukohti ja huve äh, olulistes Euroopa Liidu ja laiema poliitika küsimustes ning ka sind, David, tänan et sa oled meie tööd juhatanud väga asjalikult ja õiglaselt. meil on palju olulisi Euroopa Liidu institutsioone, mis peavad toimima ühtselt. Euroopa Liidu Parlament on ainult üks nendest institutsioonidest. austatud esimees, mul on küsimus. mil määral praegu Ehm, perioodil neliteist kuni üheksateist on koostöö välisasjade kõrge esindajaga saavutanud uue kvaliteedi ning ehm, mil määral võiks siin näha võimalusi meie koostööd parandada, sest ehm, mul on mõned küsimused seoses äh, selle tähelepanuga, erineva tähelepanuga, mille saavad samal ajal toimuvad sündmused, äh, maailmasündmused ja Euroopa sündmused. konkreetsemalt äh, rääkides sellest, et väga palju on käidud teatud regioonides ja väga vähe teistes regioonides, mis on Euroopale ometi väga lähedal ja millele oleks pidanud meie poolt vaadates rohkem tähelepanu pöörama. meie koostöö mis meil on olnud esindajaga, kuidas, kuidas te siis seda hindaksite ja mil määral oleks põhjust optimismiks, vaadates eh, või oodates selle paranemist tulevikus, aitäh! From... aitäh, Peetris, järgmisena liikmesriikide parlamendi poole pealt annaksin sõna Zoltan Nemetile Ungarist. Thank you, David! aitäh, David! Eh, sada viiskümmend viis on minu kohanumber. ning äh, tänan sind meid siia kutsumast taas kord ja loodan, et niisugune koostööformaat liikmesriikide parlamentide ja teie komisjoni vahel jätkub, nii nagu selle algatas Elmar Brokk, sinu eelkäija. ja nii, nagu sina seda jätkanud oled. aitäh selle eest! seoses dokumendiga, millest me räägime, leian, et on igati tunnustatav see, et püstitatakse küsimus sellest, kuidas ühine välis- ja julgeolekupoliitika muuta nähtavamaks ja tõhusamaks Euroopa Liidu poolt. meil ei ole praegu väga palju saavutusi, mille üle oleks põhjust uhke olla siin. paraku viimastel paaril aastal ei ole Euroopa Liidul õnnestunud siin olla nähtav, ei ole õnnestunud olla juhtrollis, on ainult reageeritud, on sisuliselt äh, vaadatud ainult sissepoole ja paraku oli ometi tegemist ajajärguga, kus oleks me pida-, pidanud äh, astuma üles juhi rollis, aga ei suutnud seda teha. niisugune introvertsus Euroopa Liidu poolt on minu meelest probleem, arvestades neid raskusi, mis meid ümbritsevad, meie vahetus lähikonnas, vaadakem näiteks Lääne-Balkani riike või meie idanaabruspiirkonda. ja ma ei taha hakata siin rääkima väga palju üksikasjadest, aga me võiksime, paljud meist mõelda sellele, missugused probleemid on muutunud olulisemaks viimastel aastatel. ma tervitan seda dokumenti, seda analüüsi ning äh, leian, et me peame olema innovatiivsed ja otsima uusi formaate välis- ja julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika tugevdamiseks ning äh, mind huvitaks sinu mõtted seoses Euroopa Julgeolekunõukoguga täpsemalt, et missugune see välja näeks et siin ma näen teatud probleeme. mis puudutab kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist, siis on minu seisukoht siin negatiivne. Eh, tahaksin Ungari nimel öelda, et meie kogemus välispoliitika küsimustes, mis on seotud kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisega, on negatiivne. näiteks kui tehti, mitte välisasjade osas küll, kvalifitseeritud häälteenamusega otsus ümberjaotuskvoodi kohta, mis on põhjustanud lõhenemise Euroopa Liidus just selle tõttu, et otsus tehti kvalifitseeritud häälteenamusega. et meil on teatud küsimused, milles meil on vaja tõelist kompromissi. ja ka ühises välis- ja julgeolekupoliitikas on meil näiteks eriesindajate nimetamine kvalifitseeritud häälteenamusega. kas me oleme rahul selle süsteemiga, kas on normaalne, et näiteks Kreeka minister, keda süüdistatakse äh, korruptsioonikuritegudes, nimetatakse eriesindajaks, Euroopa Liidu eriesindajaks? ja Kreeka ei saanud äh, panna vetot sellisele otsusele. head kolleegid, ma leian, et äh, praegusel Euroopa integratsiooni ajajärgul me ei ole selleks valmis. kui meil tuleks kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine, siis äh, tuleks meil, põhjustaks see rohkem lõhesid Euroopa Liidus ja neid lõhesid on niigi piisavalt. kas me tõesti soovime nende arvu suurendada läbi selle, et me kvalifitseeritud häälteenamusele ühe, üle läheme? nii et meie seisukoht äh, siin on ei kvalifitseeritud häälteenamusele praegu. me peame otsima kompromisse ja kompromissid ongi Euroopa Liidu kõige olulisem väärtus. ja kui meil õnnestub välja tuua need olulised probleemid, mis meie ees seisavad, siis õnnestub meil nende osas leida ka kompromisse. aga me ei saa kõrvale lükata vähemuse seisukohta, sellepärast et vastasel juhul tekivad sügavad lõhed Euroopa Liidus mis puudutab seda dokumenti, siis juhiksin teie tähelepanu veel niisugusele negativismile NATO suhtes ja Euroopa Liidu Ameerika suhete suhtes, eriti seoses Ameerika Ühendriikidega. üks konkreetne näide on Jeruusalemm. ma ei mõista, miks me leiame, et me peame kogu aeg kritiseerima Ameerika Ühendriike. kas me kas me ei saa aru, et ei ole mõistlik? et oma pealinna asukoha üle otsustab riik ise. me peaksime sellest aru saama ning, ning tugevdama sidemeid Ameerika Ühendriikidega, aga seda see dokument ei tee ning lõpuks Lääne-Balkani riigid kas me mitte ei alahinda neid ohte, mis, mida me näeme Lääne-Balkanil? kas ei oleks aeg selgelt välja öelda, et Põhja-Makedoonia ja Albaania peaksid saama äh, peaksid alustama läbirääkimisi Euroopa Liiduga? ma arvan, et vastus on jah. ning lõpuks Tšehhi kolleegidega, härra Nemet. kõnelejad katkestatakse, ma olen teile väga palju aega andnud. Slovakkiat ma ei näe Slovak-, jah. hästi. aitäh! nüüd äh, Briti Euroopa Parlamendis Charles Tannock, aitäh! ma ei peakski tegelikult täna olema, äh, sest äh, Brexiti päevast on juba neli päeva möödas, aga mul on väga hea meel siin olla. Euroopa-meelse konservatiivina, mis on väga keeruline positsioon minu erakonnas Äh, ma ei tea, kas on siin Ühendkuningriigist parlamendi liikmeid, aga igal juhul äh, mul on tõeline frustratsioon, vaadates seda, mis toimub meie parlamendis, kui on kontroll võetud valitsuse käest ära Brexiti läbirääkimiste üle ja ei suudetud äh, saada enamust mingi otsuse taha, olgugi et neli erinevat varianti oli hääletusel ning mulle kinnitati, et niisugune pehme Brexiti mõte mulle öeldi, et pehme Brexiti mõte kukkus läbi ainult kolme häälega, tolliliit, mille puhul jääks, ja referendumi mõte kaheteist häälega. ja kahe ja teise referendumi mõte sai kõige rohkem toetajaid, aga paraku äh, on meil jäänud ainult kümme päeva enne lahkumist, lahkumiskuupäeva Euroopa Liidust, mis, mis on eeldatavalt lahkumiskuupäev. ja lepet kuskil ei paista. no ma loodan, et pigem minnakse selle pikema pikenduse teed ja võimaliku teise referendumi teed, kus küsitakse ka niisuguse valikuga, mis võimaldab Euroopa Liitu jääda. sest inimesed võivad olla oma, oma oma seisukohta muutnud ja nüüd on palju noori ka, kes saavad hääletada ja hääletaksid jäämise poolt. aga kõik need äh, Brexiti läbirääkimised tegelikult on toiminud äh, otse kui vaktsineerimisprotsessina teistele riikidele, kes, kes võib-olla soovisid ka Euroopa Liidust lahkuda. ning ma loodan, et liikmesriikide parlamentide liikmed, kes siin on, äh, nõustuvad härra Tuskiga kes äh, näeb äh, suuremas plaanis ikkagi seda asja nii, et meil on mõistlik Ühendkuningriiki Euroopa Liidus hoida. ning viimasel kahel aastal siin komisjonis olengi üritanud töötada selle nimel, et kui Brexit tuleb, et siis äh, säiliksid lähedased suhted välisjulgeolekupoliitika ja kaitsejulgeolekupoliitika valdkonnas äh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ning Julgeolekunõukogu oli siin üks viimane teema. paraku meie regioonis, ma esindan Londonit, nägin, et, äh, et Atalanta viidi, läks nüüd eh, Hispaaniasse, see, see oli küll eh, väga hea ühine operatsioon, seda juhtis muide Ühendkuningriigi merevägi, aga nüüd on see läinud. ent eh, arvestades seda, et Ühendkuningriik on Julgeolekunõukogu liige, meil on väga hea armee, meil on tuumavõimekus, et, et me teeksime koostööd Euroopa Liiduga kõige viimane asi, mida ma tahaks, oleks, äh, kus meil tuleb lahkumine ilma leppeta, mis äh, tekitaks palju probleeme mitte ainult välisjulgeoleku, vaid ka sisejulgeoleku osas, kus meil ei oleks enam juurdepääsu andmebaasidele ning ohtu satuksid meie kodanikud äh, seetõttu, et, et me ei näe enam infot terroristide kohta või organiseeritud kuritegevuse kohta. nii et äh, oleks hea, kui meil säiliksid lähedased suhted ja veel parem oleks, kui me jääksime Euroopa Liitu ja see võimalus on endiselt õnneks laual aitäh, Charles Tänak! kolleegid, meil on terve rida inimesi, kes veel sõna soovivad, nii et äh, üritage palun püsida kahe poole minuti piires. järgmisena nüüd liikmesriikide poole pealt äh, härra Miru Kovatš äh, Slo-, Horvaatiast uh,. Thank you, David, so suur tänu, teen lühidalt, sest ma olen, ma tahan, et mind mäletatakse viisaka inimesena, seega teen lühidalt. kõigepealt ma ei usu sellesse, et NATO laguneb. meedias äh, edastatakse liiga palju negatiivseid uudiseid ja meie töö peaks olema äh, kõneleda positiivselt Euroopa Liidu ja NATO vahelistest suhetest. meil on niivõrd palju sidemeid ja me peame rõhutama, et oluline on kokku jääda, sest meie kujutame endast poliitilist äh, läänemaailma. põhimõtteliselt on poliitiline läänemaailm Euroopa Liit ja USA ja me peame oma suurde perre kokku jääma. nüüd Euroopast rääkides äh, aruanded ja raportid on toredad asjad, aga me peame ka tegutsema. me pe-, meie peame tagama stabiilsuse Euroopa mandril, Euroopa maailma jaos. kuid mida me praegu siin näeme, on kriisid ja me näeme, et NATO on põhiline jõud, mis tegeleb stabiilsuse tagamisega, vaatame Balkaneid, Põhja-Makedooniat, on, see kõik on tore, sest me oleme ühe pere liikmed, aga me peaksime ise mõt-, hakkama mõtlema selle peale, et aktiivsemalt Euroopa julgeolekuga tegeleda. meie Euroopa Liiduna, Euroopa Liidu liikmesriikidena peaksime tagama oma maailmajaos stabiilsuse me peaksime lõpetama äh, kaeblemise selle üle, et teised riigid on siin rohkem kohal kui meie. suur tänu! aitäh, järgmine järgmisena proua Ljumeri. aitäh, David. kolm väikest märkust seoses sellega, mida ma kuul-, kuulsin kolleegide poolt eri Äh, liikmesriikide parlamentidest. kõigepealt suhted kaitse ja välispoliitika vahel. ma kuulsin siin seisukohta, et kaitsepoliitika peaks olema nii-öelda allosa julgeolekupoliitikale, äh, välisasjade poliitikale. Äh, endise välisministrina võin öelda, et see nii ongi enamuses riikidest, aga Euroopas on see teistmoodi, sellepärast et meil ei ole Euroopa välispoliitikat, seda tuleb tunnistada jättes kõrvale inimõiguste küsimused, milles meil on ühine seisukoht, on meil väga palju eriarvamusi ja pingeid ning äh, ainult meie äh, valmisolekust ühismeetmete võtmiseks, kus me tõesti saadame inimesed välismaale, kus neil neid, kus on oht nende elule, äh, saame me hakata nägema seda, mis meil on ühine osa välispoliitikas, seda esiteks. teine, seoses NATO ja Euroopa kaitse Äh, suhetega. ma usun, et ei ole mingit äh, rivaliteeti ega vastuolud siin, vastuolu, vaid need asjad täiendavad üksteist. NATO on väga võimas, aga väga aeglane mehhanism. Euroopa kaitsemehhanism on märksa nõrgem, aga ka märksa kiirem ja märksa lähem riikidele, kus kriisid äh, sageli tekivad, näiteks Aafrikas nii et ähm, meil peakski olema niisugune üksteist täiendav suhe nende kahe vahel, kus Euroopa kaitse saaks reageerida kiiremini, ennetada võib-olla kriise isegi ja, ja siis me ei peaks, ja alles siis, kui kriis on muutunud väga tõsiseks mingil põhjusel, on meil äh, siis äh, võimalik kasutada NATO abi. aga praegu on probleem sellega, et ameeriklased on kogu aeg üritanud äh, haarata endale juhi rolli ja, ja nõudnud, et Euroopa teeks ära omalt poolt väga, väga palju. ja unustanud, et Euroopa tegelikult panustab NATO-sse väga palju mõned Euroopa riigid, muuhulgas Ühendkuningriik, on, on seda teinud väga suures ulatuses. tahaksin öelda meie liikmesriikide parlamentide kolleegidele ühte asja, arvestage, et praegu Euroopas äh, jõupingutused elaniku kohta kaitse ja välispoliitika vahes, äh, valdkonnas sõltuvad äh, siis kõiguvad siis nii-öelda nullist kümneni. mõned äh, riigid panustavad, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa näiteks väga palju, teised aga väga vähe, lasevad teistel end esindada. ja ometi on maailmas olukord äh, praegu väga ohtlik, arvestades probleeme, mis meil on toiduga varustamise ja keskkonna valdkonnas ja siin kõik peaksid oma ülesandeid täitma ja kõik liikmesriikide parlamendid peaksid nõustuma suurendama kaitsekulutusi ja järgmisena saab sõna proua Trider Saksamaalt. aitäh, härra esimees. ja ma võin jätkata sealt, kus ähm, eelkõneleja äh, lõpetas. nimelt väga õige on see, et meil oleks arendatud välja ühine välisjulgeolekupoliitika strateegia, mitte ainult seoses ähm, transatlantiliste suhetega mm. ja Ehm, me teame, et ehm, paljud, kes eeldasid, et tänu Trumpile me saame sellest kiiresti lahti, siis ehm, peaksid Malleri raportit tähelepanelikult lugema ja samuti me peaksime ka vaatama seda raportit, mis aastal kaks tuhat kaheksa juba vastu võeti. nimelt sealgi rõhutati ikkagi Euroopa ühtekuuluvuse tugevdamist, nii et siin on ikkagi vaja tagada erinevatele liikmesriikide suveräänsetele strateegiatele ka suurem kandejõud. ja kui me räägime siin fondist, siis see peaks olema ainult ähm, kaitsefond, mis tegeleks siis ka vastava varustuse, ähm, äh, varustuse hankimisega ja me peaksime siis ka ähm, ühendamise fonde siin kaaluma, nii et ja see, kuna neil ei ole piisavalt tööstuslikku võimekust, siis me peaksime arvestama siin ka ähm, kaitsevarustuse direktiivi väljatöötamisega. me peaksime siin ikkagi arvestama ka ekspordiga, impordiga. ja samuti ähm, ma leian, et ähm, et me peaksime ühises äh, välisjulgeolekupoliitikas ikkagi rõhutama äh, ka naiste ja noorte rolli, sellepärast me teame, et kui naised on kaasatud äh, rahuprotsessi, siis tulemused on jätkusuutlikumad, kestlikumad ja jõutakse ka kiiremini tulemusteni. ja ma tuleksin veel ühe märkuse juurde, mis on seotud ka rahvusvahelistamine, rahvusvahelistumise ja globaliseerumise aspektidega. nimelt digiteerimine kuidas me seda saaksime paremini kaitsepoliitikas rõhutada? ma tean, et ka siin väga olulisi süsteeme välja arendatakse ning ka siinkohal me peaksime arvestama ikkagi inimõigustega, peaksime rohkem keskenduma sellele kui seni. ning äh, siin tuleb kindlasti arvestada ka soolise võrdõiguslikkusega, aga mitte ainult, nii et ähm, me ei saa lasta tekkida sellisel olukorral, kus meil on küll olemas ÜRO, aga samas ähm, Euroopa Liidul ähm, tekib ähm, siinkohal vastuolusid, sellepärast et on ka meil sisemiselt vastuolulisi. aitäh! suur tänu, proua kolleeg ja järgmisena saab sõna Euroopa Parlamendi nimel EFTD poolt James Carver, kes on ka Ühendkuningriigist, aga ma arvan, et ta ta vist pigem eel, eelistab Brexitit. kus te olete? Uh, äh, mina olen väga rahul kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta demokraatliku tulemusega. Äh, võimalik, et äh, tegemist on ühe minu, ühega minu viimastest kõnedest Briti esindajana siin kojas. Te võib-olla ei ole minuga kõige, kõigest nõus, kuid minu seisukohti on siin alati ära kuulatud, te olete alati väga kannatlikud olnud minuga ja äh, suur tänu selle eest. ma ei hakka siin Brexitist pikalt ja laialt rääkima, praegu arutame siin hoopis midagi muud, teen lühidalt. siin on täna hommikul arutatud äh, erinevaid asju, on kasutatud sõna Äh, saatus. ma arvan, et äh, Euroopa valimised ei saa olla julgeolekupoliitika mandaadiks, kahekümne seitsmes liikmesriigis toimuvad need asjad väga erinevalt. meil on ka liikmesriike, kes on traditsiooniliselt neutraalsed, näiteks Rootsi, Austria, äh, ja ma soovitan siin väga ettevaatlikult mõelda, mida te tegelikult soovite neutraalsetest riikidest rääkides võib-olla mm, väga ohtlik, kui mm, siin väga suurt ühtsust mm, rõhutada selles valdkonnas, ärge kurjustage NATO-ga, NATO on teinud väga head tööd äh, siin selles vallas. ja ma palun Euroopa Liidu liikmesriikidel äh, väga äh, tõsiselt küsida, mida Euroopa Liit saab teie heaks siin vallas teha, mida NATO ei saa aitäh! järgmisena ähm, Hispaania parlamendist härra Rohjas, palun uh,. president, thank you. suur tänu, härra McAllister, tere hommikust, suur tänu äh, kutse eest. me sooviksime tõstatada, tõsta Europea. rände teema. tegemist on väga mitmekülgse probleemiga ja seega peab meil olema piiriline lähenemine vaatega tulevikku, mis tule-, lähtub solidaarsusest ja vastutusest. meil on vaja piirikontrolle ebaseadusliku rände takistamiseks ning äh, inimkaubanduse takistamiseks me peame ka võimalikult optimaalselt ära kasutama seaduslikku rännet. eelkõige peame tagama, et äh, me tõesti mõistame täielikult äh, selle probleemi igat külge, me peame planeerima ja koordineerima Euroopa partneritega oma äh, reaktsioone. nii saame tagada, et meil on turvaline ja seaduslik ränne maffiavastane võitlus, head kolleegid, on äh, üks äh, olulisemaid külgi ebaseadusliku rändevastases võitluses. seda peavad koordineerima Euroopa Liit ja selle liikmesriigid. seda tuleb äh, koordineerida samuti ka NATO ja naaberriikidega. igal aastal liigub inimkaubanduses seitse miljardit dollarit kogu maailmas ja sellega tegelevad maffia tüüpi organisatsioonid. me peame kasutama sellevastaseks võitluseks kõiki võimalikke ressursse oma liidus. paljud äh, algatused, mida on juba mm, rakendatud, on olnud väga edukad. on olnud erinevaid äh, programme, Triton, Poseidon, mis on olnud edukad kuid nendest ei piisa. ja seega me peame selles olulises vallas oma pingutusi täiendama, aitäh! suur tänu, järgmine äh, kõneleja Euroopa Parlamendist on Ivo Vaigel. suur tänu, äh, mina olen Sloveeniast ja ma näen, et minu par-, riigi parlamendist on äh, samuti väike delegatsioon ja seega räägin sloveenia keeles. Jaz sem v tem parlamentu deset let član odbora za zunanje zadeve. ma olen olnud selle parlamendi liige viimased kümme aastat ja olen olnud ka äh, välisasjade komisjoni liige. nüüd parlamendist lahkudes äh, tunnen kurvust. ma usun, et maailm on praegu palju ohtlikum koht kui kümme aastat tagasi, kui ma parlamenti tulin Euroopa Liit, Euroopa Liidust ei ole saanud ülemaailmne tegija, äh, meid ei ole kutsutud äh, äh, laudade taha, kus tehakse otsuseid rahu, sõja ja rahu teemal. meil on olemas instrument välispoliitika vallas, mille nimi on äh, rahvusvaheline õigus, kahjuks aga me seda ei kasuta piisavalt tihti. ma leian, et me peaksime rõhutama rahvusvahelise õigus, õiguse tähtsust äh, mitmepoolsetel kohtumistel kahepoolsete kontaktide kaudu konfliktide lahendamises. ainult rahvusvahelist õigust rõhutades ja sellest lähtudes rahvusvaheliste probleemide lahendamisel saame me leida äh, lahendused äh, sellistele probleemidele, mis esinevad näiteks Lähis-Idas või Iisraeli ja Palestiina vahel, Lääne-Saharas, Ukrainas ja ma võin jätkata seda pikka nimekirja. samuti sooviksin rõhutada järgmist ma arvan, et lahendusi ei ole võimalik leida. Euroopa Liidus eh, enam, enamuse põhjal hääletamise kaudu. ma arvan, et eh, ainult tugevama eh, juhi rolliga on võimalik seda kõike lahendada ja me peaksime just seda põhjalikumalt arutama. ainult nii muutub Euroopa Liit rahvusvahelisel tasandil tugevamaks tegijaks suur tänu ja järgmisena Prantsuse senatist härra Bise, palun. aitäh, härra McAllister. tahaksin kõigepealt eh, toetada seda, mida ütles kolleeg Michel Alliot-Marie eh, seoses Euroopa Liidu ja NATO suhetega. et me täiendame teineteist mis puudutab neid eelarvelisi jõupingutusi, mis tuleks teha teatud liikmesriikidel, nii nagu praegu seda teevad näiteks Poola, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, siis lisaksin, et olgugi, et see ei olnud väga hiljuti just, kui Ameerika Ühendriigid kutsusid üles Euroopa Liitu tegema suuremat rahalist panust NATO-sse, eh, rõhutan, et NATO on väga oluline, Euroopa Liit peaks mõistma et rohkem panustades sellesse nii aega kui raha äh, kaitsepoliitika plaanis, nii nagu ameeriklased seda tegid, ähm, muutuks, suureneks NATO tähtsus ülemaailmselt. nüüd, seoses üleminekuga äh, üle, ühehäälsuselt kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamisele on väga oluline, et, et et äh, aru saada, et iga ühehäälsuse alusel otsustav organ satub kunagi niisuguse paralüseerituse olukorda. ma mõistan loomulikult probleeme, mis on väikestel riikidel seoses sellega, et neil ei ole enam võimalik siis neid hää-, otsuseid mõjutada vahetult. aga äh, ma arvan, et ta, et mingi niisugune ähm, häälte kaaluvõti säilitaks neile siiski mõju. aga kui me ei lähe üle välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas kvalifitseeritud häälteenamusele, siis Euroopa Liit jääb halvatuks oma tegutsemisvõimes ning äh, ma arvan, et et arvestades seda, kui kiiresti praegu majanduses ja julgeolekuvaldkonnas arengud toimuvad, äh, on, oleks väga kahju, kui Euroopa Liit jääks niimoodi halvatuks. ning äh, siin oleks küll väga hea, kui järgmisel nõukogu ja komisjoni äh, volituste perioodil õnnestuks meil üle minna kvalifitseeritud häälteenamusele. suur tänu! järgmine kõneleja Euroopa Parlamendist, Kristjan Preda. aitäh! paar sõna. kui lubate kõigepealt seoses kvalifitseeritud häälteenamusega. mina toetan seda, sest äh, olen siin praegu siin komisjonis töötanud äh, kümme aastat ja viimased viis aastat koordinaatorina ning äh, muuhulgas olen näinud, kuidas Euroopa Liidu delegatsioonid ja liikmesriikide esindused teevad koostööd nendes küsimustes ning ma olen näinud, et Euroopa Liidu nõrkus Äh, ongi seotud just selle niisuguse kompromissi otsimise vajadusega, kus otsitakse madalaimat ühist nimetajat, ühehäälsust. ja sisuliselt on igal liikmesriigil õigus vetostada ja siis äh, tekivad niisugused ebaausad äh, plokid, kus hakatakse blokeerima Euroopa Liidu seisukohti välisasjade küsimustes. teiseks, väga oluline on Lääne-Balkani teema ning ma leian, et järgmine parlament nagu ka järgmine volinikki, eh, naabrusvolinik, kui, kui tuleb niisugune voliniku koht, peaksid eh, hakkama väga aktiivselt tegelema laienemisega Lääne-Balkanis. sest praegu on tekkinud risk, et Lääne-Balkan läheb meie jaoks kaduma. nii et see peaks olema meie poliitiline prioriteet, väga oluline prioriteet ja see on võimalus meile, eurooplastele, aitäh! Thank you, Christian Preda suur tänu, kolleeg Preida. meil on veel äh, neli kõnelejat jäänud. Äh, praegu järgmisena Tšehhist äh, härra Benešek. meil on ka kõnelejad Itaaliast, Saksamaalt ja Poolast. kas keegi on veel nimetamata jäänud? kui ei, siis viimased neli kõnelejat saavad veel sõna. härra Benešek, palun. Nie, tak já jsem byl vyzván svým stěným kolegou, pane daamid ja härrad. Hmm, härra Štetina palus meil rääkida Visegradi rühmast. mina, alamkoja e-, Euroopa Asjade Komisjoni esimehena võin öelda, et meie komisjon e, kohtub kaks korda aastas, meil on niisugune for-, formaat äh, Eh, nende seisukohtade arutamiseks, aga võin öelda, et teemad, mis seal arutusele tulevad, on seotud ühise seisukoha otsimisega. Visegradi rühm Brüsselis, eh, seda mõistetakse niisuguse monoliitse seisu, monoliitse grupina, kellel on ühised seisukohad ja meid peetakse pigem probleemide tekitajateks. Eh, see on seotud ehk eh, rändekriisiga ning seisukohaga, mille me kujundasime seoses eh, nimetatud arengutega, aga asi tegelikult oli märksa nüansirikkam, sellepärast et Poola hääletas kohustusliku kvoodi poolt, Tšehhi aga oli valmis aktsepteerima päris suurt sisserändajate arvu vabatahtlikult. sest see, mis meile probleemi äh, probleemina tundus, oli see, et see, see meile hak-, meile hakati seda peale suruma. Ungari nõustus tuhande eh, sisserändaja vastuvõtmisega aasta hiljem ja Slovakkia ühe protsendiga, eh, et kvooti täita ning eh, meie presidendi seisukohavõttu ma siin kommenteerima ei hakka, ta ütles, et, et Visegradi rühmal õnnestus kõiki veenda. et olu-, et olukord pidigi niimoodi minema. ma mõistan, kuidas need paljud äh, kolleegid näevad Visegradi rühma läbi nii-öelda selle nurga alt. aga tuleviku osas sõltub paljugi neist. ja niisugused regionaalsed rühmitused ei ole muide Euroopas haruldased, võiks võtta näiteks Beneluxi riigid ja veel mõned märkused äh, seoses äh, kõlanud seisukohtadega. meil oleks vaja NATO-ga niisugust teineteist täiendavat lähenemist, ma olen sellega täiesti päri, sellepärast et äh, käesoleval aastal saab meil kakskümmend viis aastat NATO-ga ühinemisest ja rõhutaksin sellega seoses, et et parlamentidevahelised kohtumised välisasjade teemal on väga oluline saavutus ja väga oluline traditsioon ning me peaksime tõesti, me, me peaksime töötama nende raportite põhjal, mis siin koostatakse, aga Euroopa Liit peaks olema väga hoolikas kõrge välispoliitika esindaja valimise küsimustes ja hoolikam kui varem, aitäh! suur tänu, hea kolleeg, te olete kindlasti tähele pannud, et äh, ruumis on äh, mitu kaamerat. enne jätkamist äh, tervitan härra Michel Barnier'd meie koosolekule. tere tulemast. Michel, kas me võime veel viis minutit kulutada? selge. siis kõigepealt härra Comencini Itaaliast. Eh, eh, suur aitäh, juhataja ma soovisin rääkida kahel teemal. kõigepealt äh, soovisin väljendada meie vastuseisu ettepanekule minna üle äh, kvalifitseeritud häälte enamusele, mitmed teised kolleegid on samuti äh, selle vastu olnud. see võib äh, vähendada liikmesriikide suveräänsust ja nende rahvaste suveräänsust. ja see mõjutab äh, ka mm, õigusi, see on väga oluline teema ja teiseks sooviksin rääkida ka ebaseaduslikust rändest. ma olen nõus Hispaania kolleegiga suur hulk äh, uuringuid on äh, toonud välja selle, et Itaalias ja Hispaanias on äh, tihtipeale tuntud ennast isoleerituna selle probleemiga toimetuleku osas. on ka uuringuid, kust on selgunud, et ebaseadusliku rände taga on sageli organiseeritud kuritegevus, mis teenib raha inimkaubandusega ja üritab spekuleerida selle kaubanduse kaudu et oma sissetulekuid suurendada. ja ka teistes kuritegevuse valdkondades on seda, äh, on seda esinenud. me peame selle vastu võitlema, on oluline, et Frontex siin sekkub oluline on näha, mis praktikas toimuma hakkab. paljudes riikides, Itaalias, äh, Hispaanias, Kreekas on äh, tihtipeale inimesed tundnud, et nad peavad selle probleemiga silmitsi seisma üksi. organiseeritud kuritegevuse seisukohast on meil ka julgeolekuprobleem, sest ebaseaduslik ränne võib tuua me sisse ka ohtlikke äh, džihadiste või äh, muid äh, ohtlikke isikuid. seega me peame Äh, rõhutama seda, kui oluline on teiste liikmesriikide abi selle vastu võitlemisel. riigid, kust äh, rändajad pärit on, peavad samuti abi saama. Nendel riikidel on vaja stabiilset tulevikku. ja nüüd meie Saksamaa esindaja. suur tänu, härra esimees, selle kutse eest, ütleb proua Manderla. kuna aega on vähe, siis ma sooviksin edastada veel ühe sõnumi Saksamaa poolt meie oleme usaldusväärne NATO partner ning ainult siis, kui me Euroopa Liiduna üheskoos äh, Euroopa kaitse- ja julgepoliitikaga tegeleme, ainult sellisel juhul me saame ka juhtrolli üle võtta maailma tasandil ja seetõttu ühine julgeolekunõukogu äh, moodustamine on meie meelest äh, õige suund. meil on juba praegu kiirreageerimisüksused, me peame endiselt tegema veel ka pagulaste pagulastega, meie rändekriisi algpõhjustega ja tegema seda üheskoos ning usaldusväärse NATO partnerina peame muidugi üheskoos võitlema ka terrorismi vastu ning me peame edaspidigi tagama selle, et Euroopa Liit on laienemas ja ma sooviksin tänada ka härra Tännakit selle eest, et ta siin osaleb või osales. ka see on märk sellest, et asjad lähevad edasi et äh, ka Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhted jätkuvad. suur tänu, proua kolleeg ja viimane kõneleja on kolleeg Voskievitš Poolast, palun. suur tänu. Äh, ma mõistan, et pean tegema väga lühidalt. tänane arutelu on äh, tõepoolest äärmiselt oluline paljud eelkõnelejad on maininud äh, kvalifitseeritud häälte enamust äh, ja ühehäälsust, ma rõhutaksin siinkohal, et kõik liikmesriigid peavad äh, saama oma sõna sekka öelda, sest muidu õõnestab see Euroopa ühtsust eelkõige äh, Äh, kogu Euroopa Liidu kaitse ja julgeoleku vallas. kolleeg küsis ähm, ähm, Visegradi ähm, rühma seisukoha kohta. me peame kõik äh, omavahel suhtlema, kvalifitseeritud häälteenamuse küsimus on äärmiselt oluline seega mida kvalifitse-, see kvalifitseeritud häälteenamus endast kujutaks, seda loomulikult täna Äh, otsustada ei saa. kuid ma leian, et see peaks ikkagi olema väga lähedal absoluutsele enamusele või ühehäälsusele. niisiis, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teie sõnavõttude eest, see oli väga huvipakkuv kuulata siin erinevaid seisukohti välisjulgeoleku poliitika teemadel ja me kuulsime ka, et on toetajaid ka kvalifitseeritud häälteenamusele, on toetushääli ka Euroopa Liidu Julgeolekunõukogule, nii et me peame nende ideedega edasi minema ja ma olen päris kindel, et viimasel, järgmisel ametiperioodil me peame edasi äh, tegelema veel põhjalikumalt ÜJKP-ga, ÜVJP-ga ning ka uuringud näitavad, meie liikmesriikide kodanikud äh, ootavad äh, meilt äh, arenguid ja edasiliikumisi, aga loomulikult ähm, saatan peitub ikkagi detailides. ja aitäh teile sõnavõttude eest, aga nüüd ma sooviksin edasi liikuda meie äh, kümnenda päevakorrapunkti juurde. nüüd on meil siis tegu tavalise välisasjade komisjoni kohtumisega ja see on ka üks kõige olulisemaid meie ühiskohtumise teemasid. kõigepealt mul on väga hea meel tervitada teid, härra Michel Barnier siin meie parlamentide vahelisel komisjoni kohtumisele, kus osalevad Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni ja liikmesriikide parlamentide väliskaitse ja Euroopa asjade komisjonide liikmed. paar sõna ka parlamendi poolt, mul on jäänud mulje, et viimaste kuude ja tõepoolest ka aastate jooksul Euroopa Parlament sai Euroopa Parlamendi poolseid seisukohti väljendada Brexiti juhtrühma kaudu ning me vägagi hindame seda koordineerimistööd. see koordineerimistöö tagas selle, et Euroopa Liit rääkis ja räägib ka edaspidi ühel häälel ning mina sooviksin ka sügavalt õnnitleda Michel Barnier'd ning ka tema meeskonda selle suure töö eest, mis ta on teinud viimastel aastatel Euroopa Liidu huvide kaitsmisel ja selle eest, et Euroopa liikmesriigid tegutseksid ühtsena negotiating this withdrawal agreement and political declaration ning äh, kindlasti äh, Euroopa Liidu äh, ja Ühendkuningriigi lahkumisleppe ning ka poliitilise avalduse läbirääkimine ei olnud sugugi mitte lihtne töö ning me teame, et see oli esimene kord tegeleda sellise valdkonnaga ning mõningad läbirääkimised olid konkreetsemalt seotudki ÜVJP-ga, ÜJKP-ga ning ma olen kindel, et härra Barnier kindlasti räägib täpsemalt ka nendel teemadel ja veel kord suur tänu selle eest, et olete täna siia tulnud, me teame, kui palju teil tööd on ja ma tean, kui palju teil tööd on, eriti arvestades eileõhtuste arengutega alamkojas ja suur tänu, et olete siia tulnud ning kuulame ära teie sissejuhatava sõnavõtu ning äh, siis meil on aega veel ähm, küsimuste-vastuste jaoks ja palun. suur tänu, David, tere hommikut kõigile. nii et äh, ega sellest ei ole midagi, kui ma räägin inglise keeles. ma räägin, siis lülitan prantsuse keele üle. lihtsalt äh, näitamaks, et me peame ikkagi mitmekesisust tagama hea esimees, daamid ja härrad, kõigepealt suur tänu mind siia kutsumast. nagu te teate, olen ma poliitik ja minu poliitilises karjääris on olnud hetki, eh, mis on nii-öelda mind määranud, olen olnud muuhulgas ka Prantsuse välisminister ja rääkinud läbi mitmeid leppeid näiteks Lissaboni leppe küsimused, kus käsitletakse Euroopa kaitset. ja ma olen ja jään väga huvitatuks nendest teemadest, mida te käsitlete, David, välisasjade komisjonis väga hästi käsitlete ning mida teie käsitlete, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Liidu kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamentide välis- või kaitsekomisjonides. ning äh, olles kakskümmend aastat olnud äh, Prantsuse parlamendis, äh, on mul väga hea meel, et te siia tulite, et te siin olete. sest need läbirääkimised, mida ma praegu olen pidanud Euroopa Liidu nimel viimased kaks aastat, ei ole olnud kunagi salajased ma olen käinud kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi, kahekümne seitsme liikmesriigi siis äh, parlamentides ja olen olnud kättesaadav ka Briti parlamendi liikmetele, kui seda sooviti. eelmisel nädalal käisin Poolas, homme lähen Rootsi ning ma jätkan seda tööd ja iga külaskäigu ajal liikmesriiki olen ma käinud ka liikmesriigi parlamendis, sest need läbirääkimised, mis praegu käivas, käimas on, Äh, mis puudutavad meie kõigi kodanikke ja ettevõtjaid, äh, lähevad korda kõigile liikmesriikidele. ja lisaks selle lahkumise korraldamisele, mida me ja, ja see, ja selle lahkumise korraldamine seetõttu läheb äh, korda meile kõigile, et see oleks niisugune korra, korrapärane, korrakohane. ja veel üks väga oluline asjaolu sellega siin seoses on tulevased suhted loomulikult, tulevane partnerlus Ühendkuningriigiga ning selle partnerlusega seotud pea kõik küsimused, jättes kõrvale korraks julgeoleku, välis- ja kaitsevaldkonna, on teemad, mida hakatakse käsitlema segalepetes. see tähendab, et kõigi kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid peavad ühehäälselt need heaks kiitma selleks, et et jõustuks see tulevane partnerlus raamistik Ühendkuningriigiga. nii et ei ole kindlasti liiga vara sellest rääkida, seetõttu ma olengi käinud kõigis eh, liikmesriikide pealinnades ja ja tänan teid mind sinna kutsumast, mind vastu võtmast ja mind toetamast. Eh, ja toetamast eh, läbirääkimiste meeskonda, mida ma juhin, Sabine Vejan, Stefani Rizov ja teised on, on tõesti toiminud suurepärase meeskonnana me oleme praegu jõudnud äh, läbirääkimiste protsessis väga keerulisse seisu. sisuliselt on, on mm, mm, britid, britid ei ole suutnud otsustada selle leppega seoses, mille me läbi rääki-, läbi rääkisime, mille me ometi koos äh, brittidega paika panime. neli kuud tagasi juba on see tekst kokku lepitud. tegemist on äh, leppega, mis reguleerib, kuussada lehekülge reguleerib niisugust korrakohast lahkumist Euroopa Liidust, Ühendkuningriigi oma. loomulikult kuussada lehekülge ei ole väga lihtne lugemine. ja teine osa sellest paketist on tekst, mida on lihtsam lugeda ja mis on ka teile ometi väga oluline, see on poliitiline deklaratsioon mis selle leppega kaasas käib. nii et eh, lepe üldjoontes reguleerib niisugust, seda, mis on olnud varem, sellepärast et nagu iga lahutuse puhul tuleb lahendada varasemad küsimused Ühendkuningriigiga siis ja poliitiline deklaratsioon kaardistab teed tulevastele suhetele, tulevasele partnerlusele selle väga olulise riigiga. Ühendkuningriik või Briti parlament kolmandat korda keeldus lepet heaks kiitmast. eile toimus rida hääletusi, mis kõik said negatiivse tulemuse, mis on väga pettumust valmistav. sellega seoses on see, et alamkoda selle ri-, riigi alamkoda, kes on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda, ei ole siiani suutnud ühtegi positiivset äh, otsust sellega vastu võtta sellega seo-, lahkumisega seoses vastu võtta. kõik otsused on olnud negatiivsed, on on olnud mm, parlament vastu lahkumisele leppega, lahkumisele leppeta, lahkumisele mitmetes teistes kontekstides ja teiste, teiste võimalustega no mõnikord on need negatiivsed enamused olnud suhteliselt napid, nagu eile näiteks tolliliidu küsimus kahe häälega Äh, jäid ei, jäid ei hääled peale. aga igal juhul kõik hääletused on praegu andnud negatiivse tulemuse. ning äh, seetõttu on väga keeruline äh, praegu korrakohast lahkumist saavutada. ainus võimalus praegu on, on toetada lepet, sest kui Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust lahkuda nii, et ei, ei tekiks kaost, siis on ainus võimalik lepe see, mis on läbi räägitud, mis on paika pandud Ühendkuningriigiga, kus kõik küsimused on kokku lepitud ja neid küsimusi on väga palju. mis vajavad lahendamist Brexitiga seoses. nii et praeguses olukorras on leppeta lahkumine muutumas tõenäoliseks ma pean ütlema ausalt välja selle. me valmistume selleks, see ei ole meie eelistatud lahendus. sest äh, läbirääkimisi selleks vaja olnud ei oleks, läbirääkimisi oli vaja selleks, et kokku leppida niisugune mõistlik ja korrakohane lahkumine. Brexit on olnud Euroopa teemade keskpunktis ja neelanud väga palju energiat ja aega ning selle energia ja selle aja peaksime me ometi pühendama ju positiivsele agendale, ma mäletan, kuidas Angela Merkel ütles selle protsessi alguses, et Euroopa Liidu tulevik on olulisem kui Brexit. ja ma olen päri sellega. ja ma loodan, et meil nüüd õnnestub võimalikult pea hakata tegelema reaalsete probleemidega ma loodan, et need läbirääkimised saavad positiivse lõppakordi ja et meil õnnestub hakata tegelema olulisemate probleemidega, probleemid majanduses, tehnoloogiasõda, kliimamuutus, sisseränne, Euroopa kaitsepoliitika, millega seoses president Juncker on oma mandaadi alguses juba üle nelja aasta tagasi äh, paika pannud väga ambitsioonika kava ja lisaks veel investeeringute kaitse ja sisseränne. märgin, et eelmisel nädalal president Tusk tegi ettepaneku ülemkogule käsitleda niisuguseid olulisi teemasid nagu tööstuspoliitika või Euroopa Liidu ja Hiina suhted, mis on olulised küsimused järgnevatel aastatel, millega tuleb tegeleda ja me peame vaatama maailma lahtiste silmadega, nagu te teete seda oma töös iga päev, kus ohte on järjest rohkem, nad on meile järjest lähemal, ohustavad meie ühiskonna ühtekuuluvust, mõnikord meie demokraatia toimimist, mhm, terrorismiohud, küberrünnakud, liba või vale, väärinformatsiooni kampaaniad, sekkumine väljastpoolt meie ühise julgeolekupoliitika alusväärtuste küsimuse alla seadmine, probleemid NATO-ga seoses, samas kui me oleme tähistamas NATO järjekordset aastapäeva. iga, kõigi mitmepoolsete raamistike mm, küsimuse alla seadmine ja lõpuks ka Äh, reaalpoliitika tõus, mitmepoolse otsustamise mm, kontekstis ja ka Venemaa ja, ja Hiina ambitsioonid. ning äh, selle taustal ma, ma näen et, et väga paljud käsitlevad Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust Euroopa Liidu olulise nõrgenemisena ning sellele tuleks reageerida. Neid inimesi on nii Euroopa Liidu sees kui Euroopa Liidust väljaspool. Ähm, mul oli üks vestlus mõned kuud tagasi äh, Nigel Farage'iga. ja selle vestluse lõpus küsisin härra Färitšilt ühte asja. härra Färitš, et te, te korraldasite kampaania Brexiti toetuseks, te võitsite selle, meil on väga kahju, et see nii läks, aga me tunnustame seda, me oleme praegu läbi rääkimas lepet Ühendkuningriigi lahkumiseks ja kas te saaksite mulle öelda, et mis te näete, mis nüüd siis pärast peaks tulema, et kuidas te näete meie suhteid tulevikus? Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhteid pärast Brexitit, et missugune on teie nägemus sellest? ja tema vastus oli väga selge. see tuleb meelde jätta. tema vastus oli, härra Barnier, pärast Brexitit inglise keeles Euroopa Liitu enam ei ole. see tähendab, et need inimesed soovivad seestpoolt hävitada Euroopa Liidu ja on need, kes soovivad Euroopa Liidu hävitada väljastpoolt. nii et me peame Euroopa Liidu eest hoolt kandma, isegi kui me peame seda reformima, isegi kui me peame teinekord muutma mingit poliitilist lähenemist eh, subsidiaarsuse suunas või siis eh, teinekord eh, mõnes teises valdkonnas selleks, et rohkem asju teha ühiselt meil on siin sellest nii mõndagi õppida ja meeles pidada. et on asju, mida me peame tegema ühiselt, on asju, mida me peame tegema eraldi ja, ja nii et selles kontekstis leian ma, et diplomaatia, kaitsepoliitika, arengupoliitika, koostöö maailma teiste piirkondadega, eriti Aafrikaga, on need kolm kõige olulisemat eh, hooba, eh, mida Euroopa Liit saab kasutada selleks, et eh, tõesti panna ennast maksma rahvusvahelises plaanis. järgnevatel aastatel peaksime konsolideerima oma diplomaatilisi vahendeid selleks, et rääkida ühel häälel, et ei tekiks meil arvamuste lõhenemist, nagu näiteks Venezuela või inimõiguste küsimustes meil on tekkinud meil tuleks tugevdada meie ühist arusaama nendest ohtudest, mis meie ees seisavad ning äh, kasutada meie sadat neljakümmet esindust üle maailma süsteemsemalt. üleminek kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamisele oleks minu meelest meie jaoks prioriteet ning äh, me peaksime oma välistegevust äh, paremini sidustama. Euroopa Liit soovib ju jääda arenguabi valdkonnas maailma number üks panustajaks. aga panustada tuleb vastavalt meie huvidele, meie ootustele, meie muredele seoses meid huvitavate piirkondadega maailmas ning meie diplomaatia peaks rohkem keskenduma ka majandus- ja kaubandusküsimustele ning me peaksime jätkama jõupingutusi ka seoses Euroopa kaitsepoliitikaga, peaksime tagama kaitse meie mandrile, meie kodanikele, sest kui me vaatame arvamusküsitlusi meie liikmesriikides, siis on number üks ootus kodanike poolt ja see ei üllata, on loomulikult ootus, et tagatakse turvalisus, julgeolek ja ühine kaitse. mis ei ole vastuolus liikmesriikide kaitsepoliitika ja vastavate jõupingutustega ja ka nende jõupingutustega, mida enamus Euroopa riike teeb NATO kontekstis kas Ühendkuningriigiga või ilma. ning ei ole vastuolus ka kahepoolsete koostöösuhetega, mis meil paljudes riikides on Ühendkuningriigiga. nii et äh, kaitsepoliitika, aga samas võimekus lähetada meie väeüksusi mujale kriiside algpunkti, eeldab võimekust planeerida ja võimekust kohale toimetada. ning äh, niisugune võimekus ja äh, me peame nüüd seda realiseerima kahekümne seitsme liikmesriigi pinnalt. aga see ei välista tihedat partnerlust Ühendkuningriigiga, nagu proua Mandela just ütles äh, oma sõnavõtus, mida ma kuulsin. kõigis nendes küsimustes, diplomaatia, arengupoliitika, kaitsepoliitika, on meie huvi, meie ambitsioon just Ühendkuningriigiga tihedate partnerlussuhete kujundamine. ning sellele ongi suunatud poliitiline deklaratsioon, millest ma rääkisin. ja mida ma, kui te ei ole veel lugenud seda, paluksin teil lugeda. mille, ja mille me kokku leppisime Theresa May meeskonnaga. arusaadavatel põhjustel jääb Ühendkuningriik liitlasriigiks, sest tegemist on alalise julgeolekunõukogu liikmega ja geograafiliselt meile väga lähedase riigiga, keda meid seovad ühised väärtused ja kellega me oleme solidaarsed, arvestades ohte, millele me peame vastu astuma julgeoleku valdkonnas. seetõttu peaaegu, peaaegu aasta juba eelmisest juulist oleme me töötanud Euroopa Parlamendi resolutsiooniga ettevalmistamisel äh, juhised, juhiste resolutsiooni ning teiselt poolt ka valge raamatu Ühendkuningriigi poolt siis valge raamatu ettevalmistamisel, kus on räägitud standarditest ja metoodikast selleks, et leida eh, niisugused seisukohtade kattuvused. ning eh, neid on olnud palju, austatud parlamendiliikmed, ministrid. ja ma tahaksin neist välja tuua viis, mille me koostöös Ühendkuningriigiga oleme välja toonud, millega me oleme valmis edasi töötama uute lepete sõlmimiseks, uue partnerluse kujundamiseks. esiteks, strateegiline dialoog. selleks, et paremini ühendada meie jõupingutusi ÜRO-s, eriti Julgeolekunõukogus, et meil oleks võimalik äh, võtta sõna olulistes rahvusvahelistes küsimustes, nagu näiteks Iraani tuumalepe, rahuprotsess Lähis-Idas, kliimamuutus, kliima soojenemine ja samuti ka poliitiline ja strateegiline dialoog tagamaks meie sanktsioonirežiimide ühitatavus. teiseks, operatiivkoostöö, mis võimaldaks Ühendkuningriigil, kui ta seda soovib, osaleda Euroopa stabiilsus ettevõtmistes või näiteks võitluses eh, piraatidega India ookeanis või näiteks eh, Somaali armee koolitamisel. Ühendkuningriigil peaks olema võimalus teha koostööd niisugustes operatiivkoostöö meetmetes ja ka väeüksuste ühisel lähetamisel väljapoole Euroopat. kolmandaks, võimalus osaleda kaitse- ja sõjaväelistes ühisuuringutes ja projektides selleks, et tagada meie varustuse koostalitlusvõime. kaitseagentuur peaks tagama ja alalise koostöö formaat peaks selle võimaluse tagama meile, Ühendkuningriik on juba kinnitanud huvi selles suhtes. ja samuti ka Kaitsefondi osas peaks see koostöö olema tagatud, mis just loodi. neljandaks, neljas mehhanism puudutab äh, välisteavet just tuumarelva leviku või hübriidsete ohtudega seoses, ehk siis luureinfot. ning viies mehhanism uute ohtudega seoses, eriti küberohud, seosneb, seisneb andmete vahetamises küberrünnakute või intsidentidega seoses ja operatiivkoostöös kõigi pädevate asutuste vahel selles valdkonnas. Need on need viis mehhanismi, mis, millele viidatakse poliitilises deklaratsioonis millega me oleme valmis väga kiirelt edasi arendama koostööd, kui tuleb lepe varasemate suhete lõpetamise kohta. edasi on meil ette nähtud niisugune vajadustepõhine julgeolekulepe. üleminekumeetmed lahkumisleppes näevad ette Eh, vastava leppe jõustumise enne üleminekuperioodi lõppemist. paindlik partnerlus ilma kodifitsee-, liigse kodifitseerimise ja leppeta näeb ette ühiste huvide põhjal partnerlussuhted, nii nagu London seda soovis, ja lõpuks proportsionaalne partnerlus. mida rohkem Ühendkuningriik teeb koostööd Euroopa Liiduga, näiteks ütleme, sanktsioonide valdkonnas või sõjaliste operatsioonide valdkonnas, seda tihedamad tulevad konsultatsioonid Londoniga. ja me oleme valmis siis proportsionaalselt äh, suurendama ja süvendama meie suht-, laiendama ja süvendama suhteid vastavalt Ühendkuningriigi vajadusel va,, valmisolekule osaleda. loomulikult lahkumine on Ühendkuningriigi valik, me tunnustame seda, kuigi meil on sellest kahju. Briti välisasjade minister ei osale enam kollektiivsete otsuste vastuvõtmisel ja sellises partnerluses jääks, sellise partnerluse vormis jääks Ühendkuningriik Euroopa Liidu kõige lähimaks liitlaseks ja saaks oma arvamuse esitada otsuste tegemisel ka. ning äh, kolm korda olen ma sel, nende teemadega seoses käinud üle kogu Euroopa ringi, nüüd on kolmas ring ja, ja kohtun siis äh, nende kohtumiste raames ka liikmesriikide parlamentide liikmetega. tänan, tänan Euroopa Parlamendi väliskomisjoni David McAllisteri selle eest, et nad on tähelepanelikult jälginud Brexiti teemasid ning on andnud oma panuse Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettevalmistamisse seoses tulevaste suhetega Ühendkuningriigiga. ma tean, mida te ootate algusest peale, olete te öelnud, oleme me öelnud, et me ei soovi äh, kaubandust ega majandussuhteid äh, vastandada kuidagi julgeolekusuhetele. ja niisugune partnerlus, sest me räägime siin leppest, nõuab äh, juriidilist niisugust miinimumkonteksti ja seetõttu ongi vaja niisugune lepe paika panna ja selleks on vaja, et Ühendkuningriik ratifitseeriks lahkumisleppe. kui seda ei tule, siis on tagajärjed päris tõsised. ma ei soovi leppeta lahkumist see ei ole kunagi olnud minu huvi. aga me peame selleks valmistuma ja mõistma, mida see tähendab, kui lepet ei tule julgeolekualases partnerluses. siis katkeb infovahetus, katkevad ühised arutelud ning oluliselt piiratakse infovahetuse võimalust. tekivad sanktsioonide režiimides erinevused ja nagu ma juba ütlesin, infovahetus kitseneb oluliselt. rohkem Ühendkuningriik osaleda ei saa Euroopa Liidu operatsioonides, kui ei sõlmita konkreetset lepet ning ei eh, saa ta sõlm-, osaleda ka kaitsevõimekuse valdkonna projektides ega alalises eh, koostöös. lepete lahkumine tähendaks riski, mingi perioodi lõikes vähemalt, et et ei ole võimalik äh, ühiseid seisukohti kujundada. me peame selleks valmistuma. peame miinimumini viima nende strateegiliste erinevuste riskid ja proua Mogheriniga olemegi üritanud seda teha, valmistuda selleks olukorraks, et säiliks mingi salajase info vahetamise võimalus, aga ja, ja säilitada koostöö NATO kontekstis ja kahepoolne sõjaline koostöö, millest ma enne rääkisin. olen korduvalt öelnud, et mul on väga kahju, et Brexiti otsus tuli aga vaatamata sellele, et ma seda kahetsen, pean ma omalt poolt tegema kõik selleks, et see toimuks korrakohaselt. Brexit on minu arvates asi, mis kellelegi midagi head ei too. keegi ei ole mulle, sulle, mulle suutnud veel äh, näidata, missugune on see lisa või täiendav väärtus, mis Brexitist tuleb, nii et äh, nii et praegu tuleb niisugune negatiivne otsus realiseerida võimalikult äh, mõistlikult ja, ja õppida sellest. noh teie poliitikutena, mina poliitikuna, üritame kindlasti mõista, miks viiskümmend kaks protsenti Briti kodanikest ja teatud Euroopa piirkondades ka paljud inimesed hääletavad Euroopa vastu, hääletavad Euroopa vastaste nimekirjade poolt, väljendavad kartust, väljendavad mõistmatust Euroopa suhtes, ma arvan, et ei ole liiga hilja no jättes Brexiti kõrvale juba, õppida sellest ja üritada neid inimesi kuulda võtta ja tegeleda nende probleemide ja muredega. Nende hulgas on muuhulgas ka tajutud vajadus parema kaitse järele. ning Ühendkuningiga ka koos üritamegi kindlasti siin leida julgeoleku valdkonnas ja kaitsevaldkonnas lahendusi, et nendele, nende probleemidega tegeleda, aitäh! kallis eh, Michel Barnier, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest. kolleegid, daamid ja härrad, mul on tohutult pikk eh, nimekiri sõnasoovijatest, kes soovivad küsimusi esitada, sõnavõtte ja ja eh, Michel Barnier kuulab ära kolm sõnavõttu ja siis vastab, nii et teeme siis kolm sõnavõtjat korraga ja palun üritage teha võimalikult selgelt ja napilt. ja arvestage ka sellega, et teised kolleegid soovivad ka sõna võtta. ja kõigepealt äh, ah, Baroness Armstrong Ühendkuningriigist, palun. tere hommikut kõigile. ma olen siin ülemkojast ja olen siin erilises olukorras, aga olen tulnud siia täna selleks, et tõesti mõtiskleda selle üle, mida, millest rääkis härra Barnier, aga rääkida ka sellest raportist, mille Ülemkoda eelmisel nädalal välja tõi. see puudutabki tulevasi suhteid Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. see on siis peale Brexitit, kuidas leida sõpru ja mõjutada inimesi ja ma loodan, et te siis ka vaatate seda, millest ma räägin selles kontekstis. see raport on vägagi põhjalik ning toob välja, et siin on kolm põhivaldkonda lisaks ähm, sellele, millest rääkis ähm, Michel Barnier. siin on kolm põhivaldkonda välja toodud ja ja ka võtmeelemendid tulevaste suhete kohta on välja arvatud. nii et vaatamata sellele ebakindlusele, öeldes leebelt, et, et, et mis saab lahkumisleppest ja poliitilisest deklaratsioonist, et, et eh, me peame kas vaatama, mis saab edasi juhtimisest ja et ja vaatame, millised on meil võimalused tulevase dialoogi struktuuri Äh, ülesehitamiseks, olenemata sellest, milline selle lahkumislepe olema saab. ja meie leiame, et me peame kõikide nende äh, punktidega tegelema väga põhjalikult äh, ja me peame tegema seda tööd selliselt et oleks kaasatud ka teised äh, struktuurid kui ainult äh, formaalsed äh, struktuurid, et me peaksime ikkagi arvestama inimeste muredega, kes muretsevad oma tuleviku, majandusliku tuleviku pärast ja nii edasi, nii et ka toetus sellele tõelisele koostööle oleks suurem. ja kuna see koostöö oleks siis ka vähem formaalne, siis jällegi küsimused, mis on seotud julgeoleku ja kaitsepoliitikaga ja ka teiste agentuuridega, kus Ühendkuningriik ähm, enam ähm, täieliikmelisena ei osale, aga ähm, peaks ikkagi kuidagi liikmeks äh, jääma, siis äh, tuleb ka vaadata, kuidas koostööd äh, tagada ka nendes agentuuris ning samuti ka Ühendkuningriigi esindus Brüsselis peab väga tõusvalt tõmbama esimees katkestab. proua Armstrong, me peame tõesti väga ranged olema täna kõneaja osas, proua Armstrong mida ma soovisin rõhutada, on see, et meil on rahvusvahelises plaanis väga suured tohutud väljakutsed ning me oleme sellesse probleemsesse olukorda sattunud sellepärast, et me lähtume identiteedipõhisest poliitikast ja populismist. referendum leidis aset sellel ajal, kui aset leidis Euroopa Liidus rändekriis ning me kannatasime selle pärast, aga seda on nii vasak kui parem äärmused ära kasutanud ja me oleme sellise olukorraga silmitsi kõikides riikides ning me peame tagama sellega, et üheskoos me teeme sellist koostööd, mis võimaldab meil tegeleda nende probleemidega, leida lahenduse tagamaks, et demokraatia ja koostöö ehm, ikkagi toimiks ja et ehm, see saaks ehm, tegutseda ka tulevikus aitäh, me, eurooplased on, on meie Briti partnerite suhtes väga sõbralikud olnud ja kaks minutit on nüüd kõigil sõna aega ja nüüd Šoti kolleeg Adam Smith, palun. suur tänu, härra esimees, nagu teate, šotlased on napisõnalised. nii et mul on paar väga täpset ja konkreetset küsimust pealäbirääkijale ja sooviksin ka äh, teid tänada selle eest, et ähm, olete kahekümne seitsme liikmesriigi äh, tööd distsiplineeritult edasi viinud. ma ausalt olen ka väga kurb Brexiti pärast, aga ma äh, tunnen ka häbi äh, selle kaose pärast, kuhu nüüd Westminster on meid saatnud, nii et, et tõepoolest mul on väga kahju sellest olukorrast, kus te olete pidanud ähm, läbirääkijatena tegelema, nii et ähm, lahk-, lepete lahkumine on muutunud veelgi rea-, realistlikumaks ja ma, see, ma tõesti väga kahetsen seda. ning siin kolleegid rääkisid ka sellest, et, et, et mis saab siis, kui lahkumine te-, toimub leppeta, aga samas me peame arvestama, et äh, siin on väga palju inimesi, väga palju kodanikke, keda see äh, olukord mõjutab ja see tähendab, et me peame oma inimestele ikkagi andma äh, selge visiooni. Te rääkisite ka viiest mehhanismist, koostöömehhanismist nii välispoliitika kui kaitsepoliitika osas ja ka selles osas, kuidas Ühendkuningriik saab ka tulevikus Euroopa Liidu programmides ähm, osaleda ja siin on olulised loomulikult ka finantskorraldused, aga, aga eks me vaatame, mis sellest saab, kui Äh, mis, kuidas me neid läbirääkimisi tulevikus juhime, kui me sellesse faasi üldse jõuame. aitäh ja järgmisena äh, proua Pirov äh, Rumeeniast, palun uh,. suur tänu kõigepealt selle parlamentidevahelise komisjoni kohtumise korraldamise eest ja ka aastas, iga-aastase aruande koostamise puhul ning sooviksin tänada ka härra Barnier'd tehtud töö eest ja ma jätkaksin oma emakeeles. niisiis, põhieesmärgiks on ikkagi see, et Ühendkuningriik lahkuks Euroopa Liidust korrapäraselt ja et meil oleks ka strateegiline koostööd ja konkreetne koostöö tagatud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. ning siinkohal on prioriteetseks Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsuse tagamine. et siin tuleb ikkagi lähtuda liidu põhimõtetest, me peame ähm, arvestama ka sellega, milline Brexiti mõju Ühendkuningriigile, ka juriidilises mõttes, majanduslikus mõttes, see mõjutab kindlasti ka Euroopa Liitu aga me peame kaaluma ka seda, kuidas Ühendkuningriiki kaasata ähm, Euroopa Liidu julgeoleku kaitsepoliitikasse ja siin me peame lähtuma ühistest huvidest, ühistest Euroopa väärtustest. Ähm, Rumeenia toetab vägagi seda, et äh, Euroopa Liit oleks ähm, tugevas partnerluses äh, ÜJKP-s Ühendkuningriigiga ning äh, meil peab olema välja töötatud ka tugev ähm, partnerlussuhe vastavalt nendele põhimõtetele. aitäh! esimene küsimuste-vastuste voor siis me paneme, Michelle. aitäh, David! kõigepealt proua Piru. Te oma äh, riigi nimel, kellel on selles Euroopa regioonis positsioon, mis on ka meile väga oluline, mis näitab, et missugune on see probleemi püstitus, nagu proua Armstrongilegi võiks öelda. ja seda ma alguses rääkisin ju, et meie ühistes huvides on, et meil oleks strateegiline partnerlus Ühendkuningriigiga, meil on alused selleks paigas, raamistik olemas Äh, lä-, läbi selle poliitilise avalduse. ja see ei ole kuidagi vastuolus, vastupidi, sellega, et kahepoolselt näiteks Rumeenial või Saksamaal või Prantsusmaal või teistel riikidel, Eestil või Leedul, võiks olla mingi koostöö Ühendkuningriigiga ja osaliselt on see juba olemas, kahepoolne koostöö jätkub. kas programmide mingi poliitilise valdkonna või võimekuse osas, koostöö NATO-s näiteks nendele Euroopa Liidu riikidele, kes on NATO liikmed. kõik Euroopa Liidu liik-, liikmesriigid ei ole. et ka NATO-s koostöö siis jätkub ja seetõttu meil ongi teatud mure NATO tulevikuga seoses ka. milles on probleem? Ühendkuningriik soovib lahkuda. kui Ühendkuningriik lahkub, siis selle õigus osaleda väljendada oma seisukohta seoses programmide ja algatuste ja meetmetega Euroopa Liidus lõpeb. proua Armstrong, mina pean ütlema nii, nagu asjad on. et Euroopa Liidust väljaspool on asjad hoopis erinevad kui Euroopa Liidu sees, nii et äh, täpselt samuti äh, see suhe jätkuda ei saa, see on selge. meil tuleb leida muud koostöövormid ja seda me otsisime ja ja selle me leidsime. ma rääkisin nendest viiest valdkonnast mis on ühiselt kaardistatud. ja kui meil nendes õnnestub äh, poliitiline raamistik paika panna, on see juba väga oluline, aga paraku lahkumisel on tagajärjed. Teie riik otsustas lahkuda Euroopa Liidust, ühisturust, tolliliidust, praeguseni vähemalt ja te loobute ka äh, seitsmesaja viiekümnest rahvusvahelisest leppest. seitsmesaja viiekümnest automaatselt juriidiliselt nad lõpevad teie jaoks, Euratom, Europol, kõik agentuurid, kõik kaubanduslepped, see on automaatne järelm. ja paratamatult siin tulevad tagajärjed. ma ei hakka rääkima äh, sellest, mis hakkab toimuma Ühendkuningriigis, poliitilisest kriisist või patiseisust. ja ma arvan, et see on laiem kui üksnes Brexiti küsimus ma arvan, et see e, praegu ei ole küsimus ainult selles leppes või Brexitis või Iiri varuvariandis. et see probleem, mis Ühendkuningriigis on tekkinud poliitilises plaanis, on, on laiem. ja samasugune kriis loomulikult võiks saabuda ka teistes riikides ja Michel Alliot-Marie ja teised e, Prantsuse esindajad e, võiksid rääkida sellest, mis Prantsusmaal toimub seoses sellega, missugused on arutelud valitava majandusmudeli seisu, positsiooniga seoses Euroopa Liidus ja maailmas ja nii edasi. Adam Smithile ütleksin, et, et eh, loomulikult ma austan brittide parlamentaarset debatti ja ma, ma, ma kuulasin, kui te seal sõna võtsite, muide. ja see oli väga asjalik, mis te rääkisite. ja see arutelu tervikuna aga minu seisukoht jääb endine, jääb endiseks, et ma kahetsen väga, et Brexiti otsus tuli. mina ei ole kunagi olnud kuidagi vaenulik või ei ole üritanud brittidele ära teha. aga ma rõhutan, et praegu on aeg teil teha vastutustundlik otsus. ülemkogu otsus eelmisest nädalast sellele osutab. ta avab võimaluse Ühendkuningriigile äh, toimida vastutustundlikult. et kas te kiidate heaks selle leppe ja tuleb korrakohane lahkumine, see on ainus võimalus. sest see lepe on objektiivne, juriidiliselt paigas või kui te otsustate lahkuda, lahkuda leppeta, siis see on teie otsus. see on teie vastutus, kui te otsustate leppeta lahkuda või siis otsustate taotleda täiendavat aega läbirääkimisteks, aga siis te peate ütlema meile, mis teil kavas on, kas te kavatsete referendumi korraldada, uued valimised korraldada, mingi poliitilise protsessi algatada erakondade vahel, ma ei tea, see on, ma tean ainult seda, et Euroopa valitsusjuhid, riigipead, kui tuleb taotlus pikenduse saamiseks, siis nad küsivad, miks ja loomulikult tuleb siis teil korraldada ka maikuus Euroopa Parlamendi valimised. rohkem ma täna siin öelda ei saa. Te tõstatasite küsimuse ka finantssuhetest. kui lepet ei tule, eh, see oli teie küsimus, kui lepet ei tule, kõnele inglise keeles. kõneleja räägib mikrofonita. kui meil tuleb lepe, siis me rakendame ühiselt kokkulepitu nelja poole miljoni kodaniku õiguste tagamiseks. ja, ja siis tuleb ka finantskokkulepe, rakendatakse nii, nagu see on kokku lepitud ja meil tuleb kaks aastat üleminekut kuni kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodi alguseni, kui lepet ei tule siis on õhkkond hoopis teine, sellepärast et leppe puudumine tähendab ka usalduse puudumist kui lepet ei tule, siis ei ole, siis ei ole usaldust ju. aga meil on vaja usaldust tulevikusuhete kujundamiseks. ja sellisel juhul teie riik, te, teil on vaja suhteid meiega, meil on vaja suhteid teiega. nii et tõenäoliselt ei lähe väga palju aega, enne kui Ühendkuningriik soovib äh, näiteks äh, sõlmida kaubanduslepet või transpordilepet Euroopa Liiduga nii et et need Brexiti leppes käsitletavad küsimused on endiselt üleval ka sellisel juhul. Ühendkuningriigi finantskohustused, mis on juriidiliselt võetud kohustused, kodanike õigusi puudutavad kohustused, Iiri varuvarianti puudutavad küsimused. et kui näiteks lepeta olukorras Ühendkuningriik soovib hakata mingeid läbirääkimisi pidama, siis need, siis täpselt needsamad küsimused tek-, tekivad ja, ja pannakse uuesti lauale aitäh! ja järgmised kolm kõnelejat on Euroopa Parlamendist, kõigepealt härra Salafranca, siis meie Luksemburgi esindaja, siis härra Freund. Eh, suur tänu, härra esimees. mina sooviksin Rahvapartei nimel tänada teid, äh, nii nagu ka välisasjade komisjoni esimees teist juba tänas tehtud äh, töö eest, nimelt me peame arvestama sellega, et maailm muutub aina keerulisemaks ja keerulisemaks, geostrateegilised olud muutuvad keerulisemaks, meil on tegu ka väga paljude ähm, uute diktaatorlike režiimidega ja selle ohuga, mis sealt tuleneb, aga mul oleks üks küsimus äh, tulevaste lepete kohta nimelt eh, tihti küsitakse, et mis saab edasi. minu esimene küsimus oleks härra Barnieri järgmine. kui lahkumine toimub lepeta ja leiab aset ebakorrapärane lahkumine, mis siis, mis siis saab eh, sellest arvest, mis praegu endiselt veel lahtine on ja mille osas lahkumisleppe raames kokkuleppele jõuti? nüüd teine eh, võimalus oleks see, et äh, kas siis lepe räägitakse veel kord läbi? või et see vähemalt uuesti aruteludeks esitatakse alamkojas. ja eile me nägime, et äh, üks ähm, hääletusele pandud äh, valikutest kaotas vaid kolme häälega. et kas siis tuleks ähm, uuesti lepet läbi, läbi rääkida, kui alamkojast ikkagi ähm, uus lepe läbi läheb nii et uute läbirääkimiste jaoks oleks veel lisaaega vaja, aga mis oleks ähm, Euroopa Liidu huvide, huvisid arvestades äh, kõige parem äh, variant? aitäh, Ignacio! härra Angel Luksemburgist. aitäh, tahaksin tänada härra Barnier'd selle eest, et ta on leidnud aega dialoogiks liikmesriikide parlamentidega ja ta on käinud meie juures Luksemburgi esindajate kojas kolmel korral ja sellest on olnud abi mitte ainult meie parlamendi liikmetele, vaid ka palju avalikule arvamusele. ja meedias on seda väga laialt kajastanud, kajastatud ning see on inimestele näidat-, näidanud, et Euroopa on midagi enamat kui majanduslik projekt, vaid Euroopas tõesti mõeldakse kodanikele ja kodanike huvidele. just tänu nendele läbirääkimistele ja teie osalusele ja kohalkäimisele on paljud Euroopa kodanikud paremini mõistnud, kui palju me kaotame, kui Euroopa Liitu ei ole ning see, kuidas te olete töötanud, on aidanud ka kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsusele kaasa. ning tahaksingi sellega seoses küsida, ähm, mis, millist ohtu te näete sellele ühtsusele tulevastes läbirääkimistes, tulevaste suhete üle Ühendkuningriigiga? ja järgnevatel aastatel. ning viimane küsimus seoses läbirääkimistega tulevaste suhete üle Ühendkuningriigiga, kas te olete paika pannud juba eriti tundlikud küsimused või teemad, kus võiks ohtuda sattuda, ohtu sattuda ühtsus kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, mis siiani on olnud. ning lõpetuseks loodan, et Barnier meetod, mis on läbipaistev meetod, on asi, millest hakatakse lähtuma ka järgmist, järgnevate läbirääkimiste pidamisel kõigis valdkondades Euroopa Liidus. Now aitäh ja nüüd meie kolleeg ähm, härra Freund Austriast. suur tänu! kõigepealt ma sooviksin tänada ähm, härra Barnier'd selle suurepärase töö eest, mis te olete ära teinud. ja siis, kui te alustasite, siis ma arvan, et te ei arvanud, te olete siin teisel aprillil ja peate selgitama, et mis oleks pidanud juhtuma kahekümne üheksandal märtsil ma ütlesin äh, seda peale seda, kui te äh, Brexiti lepet äh, teist korda hääletati alamkas ja ütlen seda siis ka enne, kui see neljandat korda hääletusele läheb. mina ei saa lihtsalt aru, kuidas on see täiesti legitiimne, et neli korda hääletatakse sama asja parlamendis vist kahe kuu jooksul või nii ja samad poliitikud, kes siis ähm, taotlevad seda, et see on neli korda pannakse hääletusele, aga samas on vastu sellele, et referendumile pantakse küsimus uuesti peale, kolm aastat peale seda, kui inimesed hääletasid. võib-olla on see seotud selle tõsiasjaga, et konservatiivid ähm, kardavad, et, ähm, et nad peaksid osalema Euroopa Parlamendi valimistel, nii nagu kurat kardab püha vett ja ja kas see on siis seotud ka sellega, et kui leiboristid tulevad siia kotta, et nad siis hõõrandaksid ka meie sotsiaaldemokraatide ridu? et ma ei tea, kas see õige on, aga see on minu mõte. ja nüüd viimane kord, kui ma olen siin Ahveti komisjoni kohtumisel, siis ma sooviksin tänada sind, David, selle tohutu erapooletu töö eest, mida sa oled siin ära teinud ja ma soovin kõikidele Ahveti komisjoni liikmetele kõike head ja ma loodan, et nad jätkavad tegutsemist tugeva, enesekindla, tõhusa välispoliitika nimel. aitäh, härra Freund! tõepoolest, täna on meil viimane äh, koosolek, suur tänu nende sõbralike äh, sõnadest ja äh, Michelle, kas sa oled nõus, et me võtame veel ühe sõnasoovi, et võib-olla me kuuleme veel ähm, teistsugust Briti seisukohta Lord Kinnanduse ülemkojast? aitäh, härra esimees! see üllatas mind, kui soojalt mind täna tervitati et demokraatlik äh, masinavärk on väga õrn ja nüüd ma võin öelda, et see on ajutiselt äh, peatatud ja ei ole midagi valusamat, äh, kui näha, et see masinavärk tõesti viga saab. arvatavasti te olete kõik BBC vahendusel näinud, mis toimub. ja ma kuulasin väga tähelepanelikult härra Barnier sõnavõttu praegu ja äh, mõtlesin sellele, et kui palju on läinud ähm, vaja tööd teha äh, selleks, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelist suhet ähm, edasi arendada. ja äh, siinkohal me peame ju ka arvestama nende inimeste muredega, need viiskümmend kaks protsenti, kes oma mured referendumil välja tõid. et ka nende inimeste muredega tuleb arvestada. ja ka äh, teistes rahvusparlamentides tuleb arvestada selliste arengutega, sest ähm, me peame arvestama ka sellega, et suurem osa otsuseid vajavad ju äh, üksmeelt äh, otsuste langetamisel ning ähm, tegu ei ole enam mitte kvalifitseeritud häälteenamusega, aga äh, kõikide parlamendiliikmete ähm, ühiseks eesmärgiks peaks ikkagi ähm, olema oma valijatele tagada rahu ja äh, turvalisus. mind üllatas see, kui ma vaatasin tänast külaliste nimekirja, et ka Norra on siin esindatud. Norra ei ole loomulikult Euroopa Liidu liige ja me loodame, et ka meid Äh, tulevikus kutsutakse osalema selles foorumis, sellepärast et ma tunnen ennast siin vägagi hästi ja väga äh, euroopalikult. ja äh, härra Churchill, üks meie suuremaid eurooplasi, et näost näkku kohtumised ja läbirääkimised on ikkagi paremad. aitäh ja nüüd Michelle, palun. Lord Kinol ma naeratasin Lootkinnul, kui te mainisite Norrat kahel põhjusel. esiteks, ma meenutan, et Norra otsustas mitte äh, olla Euroopa Liidu liige, olgugi et see ettepanek tehti ja läbirääkimisi tegelikult peeti ja peeti ära. aga Norra otsustas olla ühisturu osa, ühistururiik. ja ja tegemist on siis äh, mitte autonoomse turuga, aga turuga, mis osaleb ja saab kasutada võimalusi Euroopa ühisel turul. ja eh, muide, siin on kuskil ka Norra diplomaatiline esindaja minu meelest ja Norra on mulle väga sümpaatne riik. Lord Kinnul, te ise mainisite neid eh, probleeme, mis brittide arutelus praegu on, nagu härra Freund seda ka mainis. ma ei, ei hakka kommenteerima seda teemat ega brittide menetlust, mida, mis meid teinekord üllatab, aga mida me tunnustame ja, ja austame. muide, ka see mitme hääletuse teema samal, sama küsimuse osas ja see tõenäoliselt, see protsess ei ole veel lõppenud. et võimalik, et tuleb uus hüpoteetiliste hääletuste rida pärast eilset õhtut, nii et see protsess ei ole lõppenud. me jälgime seda tähelepanelikult ja seni, kuni on mingi võimalus, et britid oma korra kohaselt ise suudavad selle leppe kinnitada, siis eh, peame jääma avatuks sellele võimalusele. ent kriis on tõsine. Mm, eh, kuulasin proua Armstrongi juttu just ja ja kinnitan, et loomulikult see ei ole kellegi huvides, mis praegu toimub Ühendkuningriigis. kellegi neist. Lord Kinnol, tõesti, nüüd läheb vaja päris palju jõupingutusi, ükskõik missugused asjaolud siis hakkavad valitsema. no kui kõik läheb hästi, siis avame võimalikult pea uued läbirääkimised. me oleme nendeks valmis. Euroopa Komisjon hakkab Euroopa Liidu nimel pidama neid läbirääkimisi kõigis valdkondades, mida tekstis puudutatakse. tõenäoliselt hakkab toimuma siis umbes tosin äh, paralleelset läbirääkimiste protsessi. meie peadirektoraadid on selleks valmis oleme valmis äh, tegema vastavad mandaadi ettepanekud parlamendile vastavalt poliitilise deklaratsiooni suunistele ning avame selle tosina läbirääkimisprotsesse omalt poolt võimalikult pea. kaubandus, transpordikoostöö, politsei koostöö, justiitskoostöö, kaitsekoostöö, me oleme selleks valmis. noh, võib-olla kui äh, poolteist aastat pärast äh, pärast leppe tulemist või, või võib-olla kolm või neli aastat äh, maksimaalselt, nagu Jaapani ja teiste riikidega see läks. muide, ma ise ütlen nüüd natukene läbirääkija rollist välja äh, tulles, aga ma olen poliitik, mitte ainult tehnokraat Brüsselis, et äh, meie poolt on vaja õppida Brexitist ja kuulata, hakata kuulama kodanikke ning tegeleda nende muredega inimesed, kes väljendavad oma pahameelt mingite territoriaalsete mm, probleemidega seoses, poliitiliste probleemidega seoses. Need on asjad, millega tuleb tegeleda Euroopa poliitikas ja millega peavad tegelema Euroopa poliitikud. aitäh härra Anželile tema tunnustuse eest nii et eh, meie jätkame kindlasti selle metoodikaga, millest võiks olla kasu ka teiste läbirääkimiste puhul sest äh, ühtsus ei ole asi, mis kukub meile taevast kaela, vaid see, see on asi, milleni jõuavad inimesed. ja inimesed jõudsid, see valitsus, valitsusjuhid ja riigipead jõudsid sinna praegu tulenevalt sellest, et nad mõistsid, kui tõsine asi on. kui me võtame Ameerika-Euroopa suhted, Liibüa, Vahemere piirkond, Süüria, Vene või Hiina mõju, siis kõik see tekitab äh, taju, et äh, tuleb toimida vastutustundlikult, et meil on vastutus. ja, ja et parem on asju teha koos, parem on, on üheskoos neile probleemidele vastu astuda kui üksikult. ja meil on väga kahju, et Ühendkuningriik otsustas edasi minna üksi, selle asemel, et jääda solidaarseks. meie aga näeme, et parem on jääda ühtseks ja solidaarseks. nii et äh, jah, niisuguseid muutusi on vaja ka Euroopa Liidus puudut-, mis puudutab ühtsust tulevikus, kui me säilitame selle meetodi, mis võimaldab äh, säilitada usalduse, siis minu meelest probleeme ei ole väga palju. loomulikult tuleb arvamuste erinevusi ja vaidlusi, sellepärast et kakskümmend seitse liikmesriiki ei ole võrdselt Ühendkuningriigile lähedased, kultuuriliselt äh, väga sarnased kõik. ei oma kõik täpselt samu huve aga igal juhul on meil kõigil üks ühine huvi, ühtne turg. ühes teises arutelus vastasin Sky Newsi ajakirjanikule, kes ütles mulle, daam, et kas te ei ole mitte liiga paindumatu? seal tekkis küsimus möönduste tegemisest. ma selgitasin talle, et me ei pea neid läbirääkimisi eh, tavapärase kaubandusläbirääkimiste võtmes. et siin ei ole niisugune äh, Mm, me, me ei saa kompromisse teha ühe, ühisturu osas. ja britid teavad seda väga hästi, sest nad on seda meiega koos ehitanud nelikümmend kaks aastat. ning eh, ühisturg on just asi, mille tõttu ameeriklased ja hiinlased meid austavad. see ei ole mitte lihtsalt eh, vabakaubandustsoon, see on terve ökosüsteem, standardide süsteem ühissätete järelevalvesüsteem, ühine kohtualluvussüsteem ja me ei saa niimoodi, et ühe jalaga ollakse seal sees, ühe jalaga väljas. et see, et võetakse ainult see, mis on positiivne ja ei täideta nõudmisi, nii ei saa. näiteks Saksa, Luksemburgi ja teiste ettevõtjate huvides on ühisturg, et kõik oleks selge. kui näiteks keelduti brittide kahest nõudmisest, mis, milleks oli Eh, et pool tolliliidu sätetest kehtiks. et positiivsed sätted brittide jaoks ei kehti, kehtiks, aga negatiivsed ei kehtiks ja kakskümmend viis protsenti ühisturust. et tootestandardid, aga kõiges muus osas, eh, et ei oleks kohustuslikku täitmist. ja me keeldusime, sest see ei ole õiglane meie ettevõtjate suhtes, kes peavad neid nõudeid täitma. nii et see ei ole mingi niisugune läb-, järeleandmatus, paindumatus tavapäraste läbirääkimiste valdkonnas. praegu Ühendkuningriik suht-, lahkub, mis, mis muudab meid nõrgemaks. asi on väga lihtne. aitäh teile toetuse eest! härra Salafranco, ma just rääkisin härra Smithile eelarvega seoses, nii et see küsimus jääb üles, kui lepet ei tule, siis kõik tulevased arutelud, mida britid soovivad meiega pidada, need eeldavad nende probleemide lahendamist. kodanikud, Iiri ja rahalised suhted ning ähm, ükskõik missugused läbirääkimised, needsamad asjad tulevad päevakorda. et on vaja usaldust, uut alust siis usalduseks. noh, juriidiliselt kõik need alused jäävad püsima, me oleme oma töö teinud põhjalikult äh, ja kasutame seetõttu sedasama alust. aga minikokkulepet ei tule. kui üldist lepet ei tule, usaldust ei ole, siis on loomulikult olukord ettearvamatu Ühendkuningriigis, ka Euroopas on väga keeruline, tulevad tõenäoliselt ootamatud tagantjärjed, tagajärjed. ja siis me peame hakkama seda usaldust taas üles ehitama ning seetõttu täiesti ausalt, daamid ja härrad, lõpuni, ja me ei tea, kus see lõpp veel on, president Juncker ütles, et et eurooplaste kannatus on juba ammendatud, aga minul veel natukene kannatust on. et lõpuni ma loodan, et Briti parlament kasutab võimalust eh, teha, astuda õige sammu, eh, selle leppe heaks kiita. poliitiline deklaratsioon, jah, seda on võimalik muuta paari päeva, paari nädalaga, muuta selle ambitsioonikamaks kõigis valdkondades, aga ma loodan, et et ei, ei loobuta sellest äh, tehtud tööst, sellepärast et äh, korrakohaseks lahkumiseks on see leppe ainus võimalus. Uh, suur tänu, Michelle, keep calm and carry on. nagu ikka äh,. meil on veel aega, me jälgime äh, väga suure imetlusega mm, äh, Briti alamkojas toimuvad. järgmisena saab sõna äh, Charles Tannock, siis härra Bizet ja seejärel veel kaks kolleegi ja palun, härra Tannock. Äh, suur tänu, mina esindan konservatiivide hulgas vähemust, kes pooldab, kes on Euroopa-meelne Äh, ma olen igati nõus härra Barnier'ga, Brexit on olnud väga negatiivne ja destruktiivne protsess ja üsnagi mõttetu. Ähm, me oleme tuumajõud, meil on väga ef-, äh, tõhusad äh, relvajõud, meil on tihedad suhted USA ja äh, USA-ga, seetõttu oleme mänginud on, on meie jaoks olnud äärmiselt oluline julgeoleku- ja kaitsekoostöö Euroopaga ja, ja kui see nüüd ära kaob, siis äh, mõjutab see meid väga tugevalt. ja mm, ka minu äh, kogukonnas äh, esines ähm, väga hea ähm, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika algatus. minu ettepanek oli see, et äh, Ühendkuningriigil võiks WC-s ähm, jääda alles vaatleja staatus, kuid praegu ei tea me pärast äh, eilseid hääletusi sugugi, mis Brexitist saab. ma ei usu, et, ähm, et äh, Theresa May'l on piisavalt palju poolthääli, et tema leping toetust saaks Äh, kuid uus referendum sai ähm, eile äh, alamkojas kõige suurema toetuse. aga oluline ei ole mitte ainult välisjulgeolek, vaid sisejulgeolek. Ühendkuningriigi, Ühendkuningriik on äh, saanud kasu Schengeni infosüsteemist, Eurojustist, Europolist äh,, Ähm, Euroopa vahistamismäärusest ja paljudest muudest lahendustest ja see kõik kaob ära, kui me lahkume ilma leppeta, seega kuidas me ka sisejulgeoleku küsimused äh, lahendame, ähm, kui äh, meil ei ole juurdepääs andmebaasidele ja kui me lahkume ilma lepinguta. suur tänu, Charles Tänak ja nüüd äh, Prantsusmaa tervise. aitäh, austatud esimees nagu paljud eh, eelkõnelejadki, tänan härra Barniet tema tehtud töö ja pühendumuse eest. mul on küsimus eh, seoses viimaste hüpoteetiliste hääletustega eile Briti parlamendis tolliliidu teemal. kui ma õigesti tean, siis paari häälega öeldi ei tolliliidule, aga samas see see on väga erinev kahekümne viienda novembri leppest, mis on teil Esameiga sõlmitud, sellepärast et eh, et et eh, seal sellest ei räägita Iiri varuvaru endist. ühisturg on midagi muud, nagu te ütlesite, härra Barnier. et kui eh, me soovime midagi enamat, mis on, on ka väärtused, ja kui ma viitan nüüd kuuenda juuli seminari tulemustele, kus britid paistab, et ei kujutanud ette et nende äh, lahkumine põhjustab tagajärgi, teatud tagajärgi, millest nad võib-olla endale aru ei anna. kui ma mõtlen Robert Leitingeri, Ameerika kaubandusministri se-, seisukohavõtule, kus ta tegi brittidele ettepaneku äh, kolmekümne miljardi osas äh, äh põllumajanduskaupu vahetada. see tähendab, et nad peaksid hakkama muutma oma seadusandlust põllumajanduse valdkonnas, nii et minu küsimus on, kui eile äh, hääletati tolliliitu, siis kas Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki äh, ilma varuvariant, ilma varuvariandita oleks nõus äh, selle tolliliiduga Next. suur tänu. järgmine kõneleja on Javi Enad. suur tänu äh, ka mina, minul on samasugused mured nagu teistelgi, kes on täna siin kõnelenud, ma ei hakka neid kordama. on äh, küllaltki absurdne ja lausa kafkalik, et et äh, mõned minutid enne enne ähm, lõpphetke äh, ei suudeta leida kokkulepet asjades, mida on arutatud kaks aastat. Ühendkuningriik meenutab äh, uppujat, keda püütakse päästa, kuid uppuja tõmbab ka päästja vette ja nad mõlemad upuvad. ilmselgelt eh, ühtegi muud lepingut me koostada ei saa, aga mingisugune leping peab, eh, peab siiski olema. kui eh, Ühendkuningriik korral-, osaleb Euroopa Parlamendi valimistel, siis millist, millise suhtumisega? ja kui Ühendkuningriigil on vaja rohkem aega, siis tekitab see suure kaose Euroopa Liidus, sellepärast et Ühendkuningriik peab osalema Euroopa Parlamendi valimistel, kus äh, tekib äh, olukord kus, kus kümme protsenti selle koja liikmetest osalevad äh, selliste eeskirjade ja ähm, õigusaktide loomisel, ähm, ehkki nad on tegelikult ühe sammuga juba uksest välja astumas. see võib äh, tuua kaasa läbikukkumised, äh, jätab väga kaootilise mulje Euroopa Liidust ma olen veidi mures. Farage ütles, et ta äh, soovib üldse Euroopa Liidust lahti saada, kuid Brexit võib tuua kaasa ka väga tõsise poliitilise kriisi Ühendkuningriigis seoses Šotimaa ja Põhja-Iirimaaga. ja palun nüüd kolleeg äh, Kovatš. tahaksin kõigepealt tänada härra Barnier suurepärase töö eest iroonia on, et viiskümmend aastat tagasi kindral de Gaulle viis, oli vastu Ühendkuningriigi ühinemisele ühisturuga. ja praegu üks prantslane siis räägib läbi Euroopa Liidu nimel vastupidist ja samas soovib, et äh, Ühendkuningriigiks jääks Euroopa Liitu. aga see on ajalugu. ma leian, head kolleegid, et te olete õigusega rõhutanud seda, et kogu selle asja ja mõte on Euroopa Liitu nõrgestada, näidata, et on võimalik äh, eksisteerida ilma Euroopa Liiduta. ma olen ise optimist ja leian, et nagu Romano Prodi ütles mõned nädalad tagasi, et see et äh, väga hea, et meil Euroopa Liit on, aga ma küsiksin, et kas te näete äh, ohtu et Brexiti mudelit äh, hakatakse järgima, kui on näha, et Ühendkuningriik toimib ka ilma liikmesuseta Euroopa Liidus. aitäh! suur tänu, Michelle, äh, kas äh, teeme veel ühe ringi või kuulame kõik inimesed ära, kõik kõnelejad? ma üritan äh, teha lühidalt. üritan teha lühidalt, härra Kovatš, teil, teie võrdlus oli väga asjalik. et kui ma niimoodi näitasin, siis, siis tõesti, äh, mina äh, neli, ma olin siis neliteist või viisteist aastat vana ja tegelikult inspireeris kindral de, de Gaulle mind väga ja mind ei saa kindlasti temaga võrrelda kuidagi, nii et mm, väga muljetavaldav võrdlus oli. Golistide erakonna liikmed pärast äh, kindral de Gaulle'i lahkumist tegid muide ettepaneku ja peeti referendum ja mina olin tollel referendumil äh, äh, jaa poolt. sest ma, ma leidsin, et Euroopa Liit ühtsus, ühtsuses on jõud. härra Kovatš, ma võin öelda objektiivselt, et poliitikud, teatud poliitikud kõigis riikides, kes on seisnud oma riigi lahkumise eest Euroopa Liidust või soovinud seda või, või soovinud oma riigi lahkumist Euroopa Liidust, on vait jäänud. seda tuleb möönda. ning meie ei, ei pidanud neid läbirääkimisi niisugust tulemust silmas pidades. me ei soovinud kuidagi ära teha või paika panna britte ma olin kogu aeg selle vastu, et me kuidagi emotsionaalselt läbi räägiksime sellel. et ma lähtusin arvudest, õiguslikest alustest, juriidilistest kaalutlustest, vajadusest lahendada juriidilised probleemid puhtalt objektiivselt. asjaolud ja arvud, aga objektiivselt ja näiteks Lordidekoja liikmed vist seda puudutasid ka, see, et laht-, lahkutakse seitsmesaja viiekümnest leppest, tolliliidust ja nii edasi, eh, sellel on tagajärjed, sellest ei räägitud referendumi ajal. aga nüüd tuleb, eh, tuleb sellega arvestada, tuleb need tagajärjed rakendada, niisugune on reaalsus. Javier Nartile ütleksin, et tõesti, praegu on aeg hoolitseda ka Euroopa Liidu eest, ma ütlesin seda ennegi ning olen muide öelnud, härra Naart, et äh, igasugune pikendus, kui seda taotletakse, kohustaks Ühendkuningriiki pidama Euroopa valimised maikuus oma territooriumil ja iga, igasugune pikendus pikendab ka ebakindlust. nii et äh, sellel on poliitiline ja majanduslik hind ja minu ülesanne on seda meenutada. loomulikult on Euroopa valitsusjuhtide riigipeade otsus, kui britid pikendustaotluse esitavad. ja kui britid selgitavad, miks nad vajavad pikendust, kui on mingid objektiivsed põhjendused, näiteks referendumi korraldamine, uute valimiste korraldamine, või võib-olla uue poliitilise protsessi algatamine, siis on mõistlik, et et selleks aega vaja on, aga aega ei vaja, ei ole vaja läbirääkimiste pidamiseks. aega on vaja Ühendkuningriigil, et oma poliitilises protsessis selgust saada. aga igal pikendusel on oma hind. ja loomulikult ka paradoks veel. et kui soovitakse lahkuda Euroopa Liidust ja siis ometi jäädakse laua taha ja väljendatakse oma arvamust ja noh, õigusriigi olukorras Ühendkuningriik, kui ta on Euroopa Liidu liige, siis tal on, on ka kohustus osaleda. ma loodan, et nende jäänud mõne päeva jooksul leitakse võimalus liikuda leppe heakskiitmise poole. ja õnnestub meil avada uks uutele läbirääkimistele. aitäh Jean Bizet'le tema hinnangu eest! Äh, loomulikult ma jälgin tähelepanelikult arutelusid tolliliidu teemal ja hääletusi ning äh, võin öelda objektiivselt, et kui Ühendkuningriik soovib äh, osaleda tolliliidus, siis meil, see on, see on teatud tolliliit, mitte Euroopa Liidu tolliliit, sellepärast et Euroopa Liidu tolliliit on seotud ühisturuga, nagu näiteks Türgi puhul. me, me ei saa sinna kirjutada, panna mingit Türgi pluss varianti põllumajandustooted juurde. et siis Ühendkuningriik on vastava ühisturu liige ja seal ei ole neil võimalik ka kahepoolseid läbirääkimisi pidada ameeriklastega, kõik see läheb ainult läbi Euroopa Liidu konteksti. see on täiesti selge. ja kui tolliliit ei tule, kui tuleb vabakaubanduslepe, me oleme valmis seda sõlmima, vabakaubandusleppe, nii oleme poliitilises avalduses öelnud ja siis me peame tagama võrdsed tingimused, me ei saa jätta regulatiivseid erinevusi, mis äh, loomulikult siis Ühendkuningriigi puhul tuleb. sest vabakaubanduslepe, daamid ja härrad, Ühendkuningriigiga, see oleks äh, täiesti uus asi me oleme kolmkümmend või nelikümmend vabakaubanduslepet sõlminud, viimane Jaapaniga, meil on Kanadaga ja Koreaga samuti. ja kõigis nendes lepetes räägitakse regulatsioon, regulatsioonide ühtlustamisest, standardite ühtlustamisest, selleks, et oleks kaubavahetus lihtsam. aga brittidega on vastupidi. Nad on täna täielikult lõimitud, tulenevalt ühisturust, ja nad soovivad nüüd hakata erinevusi sisse viima ja küsimus ongi nüüd siis, missugused need erinevused tulevad? kas need tulevad mõistlikud, kontrollitavad, kelle poolt kontrollitavad, või hakatakse neid kasutama selleks, et teha dumpingut, maksudumpingut, tarbimisdumpingut, keskkonnadumpingut Euroopa Liidu suhtes ja me ei ole naiivsed. nii et me oleme valmis nende erinevuste üle läbi rääkida, läbi rääkima, aga me soovime tagada, et oleks ikkagi aus kauplemine. meie suhtes ka aus. Charles, kõneleja jätkab inglise keeles, kahjuks ei saa asjad enam endiselt edasi minna. et nüüd tuleb hakata leppima Brexiti tagajärgedega ja näiteks vaatleja staatus KOPS-is või alalise koostöö kogus, ei ole võimalik. me peame arvestama ka, kõneleja jätkab prantsuse keeles, suhteid kolmandate riikidega sellel juhul. et kõik, mis me tagame ühele kolmandale riigile, me peame olema valmis tagama ka teisele kolmandale riigile, et asi oleks õiglane, koos teatud probleemidega mis sellega kaasnevad. nii et äh, realistlikus plaanis jah, tõesti, meil on lepet vaja selleks, et säiliks usaldus. ja mina usun, et see, mis meil kirjas on poliitilises avalduses, viis koostöömehhanismi. me ei soovi midagi enamat või, või midagi muud, meil on need viis mehhanismi. ja ausalt, Charles, kui me need viis mehhanismi rakendame heas usus ja, ja heas koostöös, siis õnnestub meil saavutada väga palju ja meil õnnestub siis jätkata koostööd brittidega stabiilsuse nimel Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust väljaspool, olen selles kindel. okei okay,, thank you uh.... suur tänu, head kolleegid, um, kell on, um, kell on juba päris palju, uh, volinik Haan juba ootab ukse taga, ma ei saa teistele kolleegidele kahjuks enam sõna anda Mm, ma vabandan äh, parlamendisaadikute ees, võib-olla on teil võimalik äh, härra Barnier'ga arutleda Strasbourgis täiskogul. ma sooviksin lihtsalt öelda veel, et kui Ühendkuningriik äh, väljaastumislepingu heaks kiidab, siis on viimane sõna Euroopa Parlamendil ja me kas anname oma nõusoleku või mitte välisasjade komisjon samuti esitab oma arvamuse. kui me arutame tulevasi Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi suhteid, siis teeb seda välisasjade äh, komisjon, kes koos Brexiti juhtrühmaga vastavalt kodukorrale hakkab seda tegema see on meie ülesanne, olenemata sellest, kas väljaastumislepe äh, sõlmitakse või ratifitseeritakse või mitte. veel kord suur tänu härra Barnier'le siia tulemast suur tänu teile ja teie meeskonnale viimastel aastatel tehtud töö eest ja ootame teid peatselt jälle tagasi, aitäh! faccio finta di parlare. Order. So, um, may I ask all ma palun kõikidel kolleegidel ja külalistel, kes soovivad oma Äh, vestlustega jätkata, äh, siit ruumist lahkuda. Group of people at the end of the room. ruumi tagaosas on äh, rühm, kes jätkuvalt arutlevad väga hoolega. suurepärane. nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. nüüd äh, tervitan meie sekka härra Johannes Haani, kes on Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik. tere tulemast meie äh, komisjoni äh, ühisele koosolekule, kus on kohal ka liikmesriikide parlamendid esindajad. ma tervitan äh, volinik Haani eelkõige seetõttu, et on tegemist väga päevakohase mm, aruteluga Äh, möödunud nädalal kiitis Euroopa Parlament äh, heaks äh, naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendise, vahendi ning ühisõnniseelse raha, abi rahastamisvahendi. ja parlament on seisukohal, et aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse peab Euroopa Liit ühtset ja selget välistegevust rahastama ja samuti on oluline ka parlamendi roll äh, rahastamisvahendite mm, kasutamise kontrollimisel. laienemispoliitika osas oleme kahe tuhande neljateistkümnendast aastast väga mm, palju äh, arutlenud, kuid nüüd mm, pikema viivituseta annan äh, volinik Haanile võimaluse kõneleda, et meil oleks hiljem võimalik võimalikult palju saate eh, kõnesoovidega arvestada, palun. suur tänu ja vahelduseks räägin saksa keeles. ja eh, tere tulemast ka minu poolt eh, selleks, et me saame siin üheskoos selles formaadis asju arutada ja teiseks ma saan aru, et teil toimus väga intensiivne Brexiti arutelu, nii et ma ei tea, kui intensiivseks muutub meie laienemise arutelu, aga see on ka oluline aga mitte nii kiireloomuline, kui, kui ähm, arutelud nende otsuste üle, mis praegu, mida Westminsteris üritatakse langetada. niisiis, ma räägin ähm, laienemisest ja ka naabruspoliitikast, kaks teemat, mis on minu portfellis. ja mõlema teema puhul kehtib see, et me kas ähm, ekspordime turvalisust või me impordime ebaturvalisust. ning ähm, põhjendus on ähm, järgmine. et nii Balkani riikides kui ka meie naabrusriikides jõukustase on palju madalam kui Euroopa Liidus. minu kuulsaks näiteks on äh, näiteks äh, Poola ja Ukraina näide, kus üheksakümnendate aastate alguses tase oli umbes sama, aga täna Poolas on olukord viis kuni kuus korda parem kui Ukrainas. ja see on see mudel, see näide, mida me nii Balkani riikides kui ka Lõuna- ja Ida-partnerlusriikides oleme näinud, nii et meie eesmärgiks on selline või ehk siis visioon oleks luua selline jõukuse heaolu vöö, et vähendada seda väga ebatervislikku lõhet. kuigi see on meie jaoks ähm, väga alaline probleem juba praegu idapartnerlus, eelkõige just lõunapartnerlusriikides on hinnanguliselt ähm, kakskümmend miljonit sisepagulast kes ei viibi seal, kus nad sooviksid viibida ja pidid eh, siis eh, riiki, eh, riigist lahkuma ja mm, see puudutas nii Süüriat, Liibüat, aga ka Ukrainat ning vähemal määral ka Lõuna-Kaukaasia piirkonda, kus ka mm, elavad inimesed, kes hea meelega elaksid kuskil teises piirkonnas ja lisaks need, kes seal elavad, vaatavad ka Euroopa poole, selle pehme võimu poole, piirkonna poole, kus ähm, jõukuse tase on palju suurem ja samas on ka kõik ähm, inimeste õigused, vabadused tagatud. niisiis, meie strateegiline eesmärk on järgmine. majanduslik areng, edendada majanduslikku arengut ja samaaegselt majandusliku arenguga ka õigusriigi olukorda parandada, sellepärast et meie hüpoteesiks on ja ja see nähtub ka sellest, et, et mida rohkem me suudame rahvusvahelisi investoreid, firmasid edukalt motiveerida nendesse riikidesse investeerima, kas seal kaubandusega tegelema või siis veel parem oma ettevõtete filiaale avama, seda tugevamalt see mõjutab ka näiteks nende riikide justiitssüsteemi kvaliteeti, parandab ähm, läbipaistvust ja ähm, professionaalne justiitsvaldkond äh, on ka äärmiselt oluline ettevõtjatele otsuse langetamisel, kas nad lähevad kuhugi riiki tegutsema või mitte. nii et need on meie aluspõhimõtted ja mm, erineva intensiivsusega me ka tegeleme nendega. nii et seal, kus partner on potentsiaalne tulevane liige, siis selles protsessis, kuni me jõuame läbirääkimisteni, me peame ikkagi tagama kõrgema võimendustaseme selleks, et kujundada protsesse ja selleks, et need muudatused oleksid kestlikud. ja kõige tugevam võimendus on meil nende riikidega, kellega meil on assotsieerimisleping ja ka kõikehõlmav vabakaubandusleping, näiteks nagu Ukraina, Moldova ja Gruusia on need riigid ning ähm, siis sellele lisandusid äh, teised partnerriigid, kellega meil samuti on erinevad partnerluslepingud. nüüd, kui ma vaatan seda üldpilti ja teen seda nüüd piirkondade kaupa, siis Lääne-Balkani piirkond äh, on üldkokkuvõttes siiski vägagi suuri edusamme saavutanud. mina äh, kutsun alati üles ikkagi vaatama pikemat perioodi kui me olukorda analüüsime, sellepärast alati tekib äh, ka taandarenguid, aga sellegipoolest ähm, aastate lõikes ma näen, et edusamme on saavutatud nii majanduslikus olukorras kui ka õigusriigi põhimõtete järgimise osas, aga ka selles osas, ähm, mis puudutab siis lepitust, lepitusprotsessi. ja praegu on küll Belgradi ja Pristina vahel läbirääkimised ähm, peatunud, ma loodan, et sellest ummikust üle saadakse peatselt, sellepärast et selle küsimuse lahendus ja et jõutakse siiski siduva leppeni nende riikide vahel, see on põhieelduseks ka piirkondliku arengu jaoks, sellepärast et paljud piirkondlikud projektid äh, sõltuvad äh, nii heas kui halvas äh, sellest, et need kaks riiki omavahel tulevikusuhete osas selged lepped loovad. aga kui seal tekib probleeme, nendes piirkondades tekib probleeme, siis ähm, loomulikuks ähm, vastuseks on see, et vastutavad isikud peavad ikkagi telefoni võtma, üksteisega ühendusse astuma ning asju üheskoos arutama, et kuidas nad suudavad seda olukorda ähm, stabiliseerida, maha rahustada, nii et võib-olla mõned aastad tagasi oleks selle tulemuseks olnud äh, vägivaldne konflikt, aga äh, nüüd on olukord muutunud ja see, seetõttu ma leian, et tegu on tõesti edusammuga. ja minu meelest edusammuks on ka see, et meie Lääne-Balkani äh, strateegias, mida me komisjoni poolt aasta tagasi tutvustasime, ütlesime, et me nõustume uue liikmesriigiga ainult sellisel juhul, kui see liikmesriik on oma kahepoolsed konfliktid lahendanud, sellepärast et siinkohal me oleme ju kogemusi saanud ka viimastest ähm, liitumistest, et sellepärast, et me ei soovi Euroopa Liitu importida äh, nii-öelda neid vanu ajaloolisi konflikte, mis riikidel on olnud. ning kõige rõõmustavam on see, et endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia oma suhteid Bulgaariaga on mm, korda ajanud, aga eelkõige oluline on see, et see nimesõda Kreekaga, mis kestis aastakümneid, on nüüd lahendatud ja ja et nüüd on see riik rahvusvahelisel tasandil ka tunnustatud Põhja-Makedooniana ning ähm, see on ja see on nüüd ähm, ka üks ähm, ainus nendest kuuest äh, Balkani riigist, kellel enam ei ole ühtegi lahendamata kahepoolset probleemi oma naaberriikidega, teistel kahjuks olukord veel keht-, kestab. ja liikmesriikide kolleegidele sooviksin öelda, et et me peaksime ikkagi seda pikaaegset äh, perspektiivi silmas hoidma. komisjon mai lõpus tuleb välja oma iga-aastase eduaruandega. selles me anname aru ähm, erinevate riikide edusammude kohta piirkonnas ja ka Türgis. ning ma lähtun sellest, et ähm, vaatluste alusel selle alusel, mida me seni oleme näinud, me teeme mm, ettepaneku või soovituse, et nii Põhja-Makedoonia kui ka Albaaniaga võiks äh, liitumisläbirääkimiste ettevalmistusfaasi astuda äh, päris ametlikult. nii et siin tuleb ikkagi arvestada positiivsete arengutega Põhja-Makedoonias ning ma arvan, et äh, selline otsus on vägagi kohane ning aasta tagasi oli meil vägagi äh, positiivne meelestatus ka kahekümne viie, kahekümne kuue liikmesriigi seas äh, selles küsimuses ning nüüd kogu nime konflikt on lahendatud ning mina leian, et me peame nüüd järgmise sammu astuma. miks? ma arvan, et äh, siin ringis on vägagi hästi teada see, et iga mm, meetme puhul, äh, mis lähtub ähm, Euroopa Liidu välispoliitikast ja äh, iga samm, mis on seotud laienemisega, siinkohal on vaja ikkagi, et liikmesriigid ühehäälselt otsuse langetaksid ning Ehm, kui me räägime nüüd liitumisprotsessist, siis igal, igas faasis, igas etapis on omad kriteeriumid, võrdlusalused, kriteeriumid, mida meie partnerid peavad täitma. ja need on need eeltingimused, ehm, mille osas on kõik liikmesriigid kokku leppinud ja välja töötanud ning mida me peame siis oma partneritega ehm, välja töötama. ja ma usun, et kui meie partnerid oma kriteeriumid täidavad, siis sellisel juhul on tegu ka meie usaldusväärsusega, et ka meie peame tulemusi saavutama, et kui partnerid on meie seatud tingimused täitnud selleks, et liitumisläbirääkimistega võiks alustada, siis sellisel juhul ka meie omalt poolt peame sellele positiivselt vastama. vaatamata sellele, et ähm, täna Ehm, ma tean, et on ka mure, et, ehm, et, et kohe hakatakse eh, liituma jällegi, siis ma meenutaksin teile, et kõige viimane liitunud liikmesriik Horvaatia oli eh, läbirääkimistes kaheksa aastat ja ja kindlasti uued läbirääkimised ei kesta mitte vähem, vaid pigem pikem, aga just see ajaperiood on ähm, vajalik selleks, et tõesti saavutada ähm, suuremad ähm, edusammud, et võimendada neid protsesse, mida me seni oleme läbi viinud nendes riikides. asi ei ole mitte ainult selles, et partnerid võtavad konkreetsed õigusaktid vastu, see on ka äh, Ähm, põhieelduseks tulevaseks liikmelisuseks, vaid me peame ka, kuidas neid, äh, seda õigust kestlikult rakendatakse. näiteks mis puudutab korruptsioonivastast võitlust, siis selles osas kõikides nendes riikides on vägagi adekvaatne meie standarditele vastavad õigusaktid vastu võetud, aga küsimus on selles, et kuidas seda kestlikult äh, rakendatakse, kui usaldusväärsed on need muudatused ka eh, justiitsasutustes ja ühiskonnas üldisemalt, et me võime siis eh, kindlasti selle protsessi lõpus öelda, et jah, need riigid vastavad eh, euroopalikele standarditele. aga ma mm, selgitan seda ka sellepärast, et meid pidevalt kritiseeritakse sellepärast, et, et, et me justkui nagu alahindame neid riike. et me ei tohiks alahinnata ka teisi poliitilisi jõude, kes tegutsevad Balkani riikides. Venemaa, Hiina on praegu äh, vägagi aktiivne, aga ka Türgi, Araabia riigid ja nii edasi. nüüd põhimõtteliselt poliitikas kehtib alati see, et, ähm, et hirm on väga kehv nõuandja. ja seetõttu ma võin tähelepanu juhtida vaid sellele, et, äh, et milline on Euroopa Äh, majanduslik olukord ähm, äh, Balkani riikides. seitsekümmend viis protsenti äh, välismaistest investeeringutest ähm, Balkani riikidest tulevad Euroopa Liidust. nii et see on vägagi selge pilt. et sellegipoolest ähm, ka mõningates ähm, väga olulistes taristutes on ka teised riigid vägagi tugevalt esindatud ja me peame sellega arvestama. ma pikalt enam ähm, sõna võtta ei soovi. ja ähm, me võime kindlasti hea meelega rääkida konkreetsemalt äh, individuaalsetest riikidest, aga järgmisel äh, nädalal me tähistame ka äh, kümmet aastat oma erinevatest poliitikatest ja ma arvan, et selle aja jooksul me oleme ka õppinud, kuidas oma partneritega erinevaid tulemusi saavutada ja, ja nagu ma ütlesin, majanduslikud arengud on olulised, samuti ka õigusriigiga, õigusriigi põhimõtete järgimisega seotud arengud on olulised ja me oleme näinud, et edusamme on saavutatud. nüüd me oleme ka nii-öelda rakendusmudeli äh, süsteemi välja töötanud ning äh, tänu sellele me üritame ka erinevaid äh, partnerriike liiduga rohkem siduda, tugevamini siduda ja ja meil on nüüd ette nähtud kakskümmend, kahekümne eesmärgi saavutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis me võime juba vaadata, mida me siis järgmiseks aastakümneks eh, kokku lepime saavutatavate tulemuste osas, eh, nii et ma usun, et need eh, arengud saavad olema positiivsemad. arengud lõunapiirkonnas on keerulisemad, sellepärast et seal on olukord hoopis teistsugune. nii et seal on meil siis ka erinevad projektid Tuneesiaga, seal me soovime eelkõige just edendada demokraatlikke jõude, protsesse ning meie tähelepanu on vägagi palju sellele koondatud ning me peame arvestama ka sellega, et me neid erinevaid konflikti punkte suudame selliselt ähm, hallata, et nad ikkagi konkreetsetesse piiridesse jääksid, aitäh! suur tänu, härra volinik Haan! kallis Johannes, suur tänu selle sõnavõtu, sissejuhatava sõnavõtu eest naabruspoliitikasse ja laienemisläbirääkimistesse! meil on nüüd kolmkümmend viis minutit aega arutelu pidamiseks härra volinikuga ja kõigepealt ma siis paluksin, et kolleegid võtaksid lühidalt sõna ja me üritame anda sõna võimalikult paljudele kolleegidele ja me alustame Euroopa Parlamendi esindajast. Äh, mitu sõnavõtjat me korraga võtame, mitu sa suudad? Äh, ma kirjutan kaasa, ütleb härra volinik. nii et kolleeg Suitsa, meie aseesimees suur tänu, härra esimees. kõigepealt, ähm, härra volinik Haan, te kindlasti teate, et ma väga tähelepanelikult vaatan, millega te tegelete ähm, ja mind eelkõige huvitab just idanaabruspoliitika, vähem, vähem siis lõunanaabruspoliitika. ma olen teiega täiesti nõus, et me peame arvestama, rohkem arvestama selle piirkonnaga ja ei tohiks neid jätta oma pead ähm, Euroopa Liidule nii lähedal. nagu te ütlesite, edusamme on saavutatud, aga minu erihuvi on seotud just Bosnia-Hertsegoviinaga. nagu te teate, ma tulen Horvaatiast ning äh, Horvaatial on äh, kõige pikem ähm, piir Bosnia-Hertsegoviina ja Serbiaga ning see on isegi pikem ähm, piir kui näiteks Soome ja Venemaa vahel. Te juba mainisite Venemaa, Hiina, Türgit ja mõningaid teisi riike, kes on huvitatud ka sellest äh, piirkonnast ja kindlasti see nii on, aga ma olen kindel, et, äh, et Euroopa Liit on Ähm, rohkem kohal kui varem ja peab olema ka rohkem nähtavam ähm, ja me peame ka rohkem tegutsema selles piirkonnas, kui me soovime, et nad tuleksid meiega kaasa. ma tean, et me ei saa lähtuda ainult ühest mudelist ja me peame arvestama kõikide kriteeriumidega, aga mul oleks üks küsimus. kuna mina toetan seda muutust, et ähm, Ähm, hääletus ähm, muutuks äh, nõukogus, siis te ütlesite, et äh, kõikide võrdlusaluste osas tuleb ühehäälselt ähm, kokku leppida, siis, siis mis te arvate, äh, mida te arvate sellest hääletus korrast, et kas te arvate, et see on õige, et äh, üks ähm, riik võib veto peale panna hääletusele, miks see peab olema alati kompromiss, me rääkisime ka täna hommikul kvalifitseeritud häälte enamusest. et mida teie arvate sellest, et ähm, hääletuskorda nõukogus muudetakse, sest minu meelest ei ole see ähm, aus, et mõningad riigid seavad oma veto ja see väldib progressi. milline on teie seisukoht selles küsimuses? aitäh, proua Dubrovka-Šuitsa ja nüüd äh, Rahvusparlamendi esindaja ja annaksin sõna härra Tsingerisele Leedust. suur tänu, härra esimees. härra volinik tegu on enam-vähem äh, sama küsimusega, nimelt mis puudutab vetot. Te rääkisite oma sissejuhatavas sõnavõtus ka kahepoolsetest äh, konfliktidest. et ähm, kuidas me saame Euroopa Liiduga liituda äh, äh, riike, kellel on kahepoolseid äh, konflikte, aga näiteks Ukraina ei ole kahepoolses konfliktis. kui me räägime sellest, ähm, sellest okupatsioonist, Ukraina territooriumi okupeerimisest, siis tegu on riigiga, mis asub Euroopa Liidust väljas, Venemaaga on tegu. ja ja see ja see konflikt algas Venemaa poolt, kui me räägime siin nagu konfliktist Ida-Ukrainas ja Krimmi poolsaarel. aga siin puhul on tegu ka Euroopa solidaarsusega. et kui me räägime näiteks Nord Stream kahest, ja suhetest ähm, Euroopa, äh, Euroopa Liidu, Venemaa vahel, kui me räägime energiast ja ka, ja gaasist ja äh, riikide suhest äh, Venemaaga, siis ähm, näiteks kui me, siinkohal, kui me räägime Ukrainast, et ähm, eile-üleeile leidsid aset valimised, demokraatlikud valimised, riik liigub Euroopa Liidu suunas, aga sellegipoolest on ebaselge, kuidas me seda idapoolset laienemist edasi viime, kui seal on olemas ka äh, venemeelne opositsioon, Balkani riikides sellist opositsiooni ei ole, aga ida suunas äh, laienemisel me näeme ka sellist äh, Vene opositsiooni. mida siis teha sellises, sellises ähm, piirkonnas, kus ei ole tasakaalu? tasakaalu meie suhetes Venemaaga, keda mõned näevad ähm, energia tarnijana, niisiis äh, Nord Stream kaks, ja, ja siis teisalt on tegu Venemaaga, kes äh, ründab meie väärtusi ja annekteerib äh, teise riigi pindade. aitäh ja nüüd härra Pitsula. suur tänu, härra volinik, alati on tore teid Euroopa Parlamendis näha ja teiega naabruspoliitika teemal arutleda praegu on see võib-olla olulisem kui kunagi varem, sest äh, meie ametiaja lõpus on oluline kokku võtta, mis on viimastel aastatel toimunud. minu küsimus on järgmine. juba mitu kuud äh, on äh, Lääne-Balkani kodanikud protestinud tänavatel oma valitsuste vastu. mõned on nimetanud seda fenomeni lausa Balkani kevadeks pärast sõdade lõppu on äh, regioonis siiski palju vastuolusid, kuna tulevikuperspektiivi ei ole, lahkuvad äh, kümned tuhanded inimesed igal aastal Lääne-Balkani piirkonnast. ja see kindlasti mõjutab ka Euroopa Liidu mainet äh, selles piirkonnas. milline on teie hinnang sellele? ja millised on Põhja-Makedoonia ja Albaania võimalused alustada äh, läbirääkimisi pärast juunis toimuvat äh, Euroopa Ülemkogu kohtumist? oleks äh, pärast Sofia kohtumist on meil vaja uut perspektiivi. suur tänu, härra Pitsola. kolleeg Pitsov, kui järgmisena, palun suur tänu. Ehm, Hiinast on saamas aina suurem rahastaja Euroopa piirkondades. kas Brüssel saab eh, teha midagi selleks, et, ehm, et lääne kohalolekut tugevdada nendes piirkondades? Bosnia-Hertsegoviinas on ka oht äh, välismõjutuste osas. küsimuse all on ka NATO liikmesus. möödunud nädalal olin äh, koos äh, Euroopa Rahvapartei kolleegidega Bosnia-Hertsegoviinas ja sealsete kõigi kolme kogukonna kodanikud Äh, on väga mures ja ka nende poliitilised liidrid. suur tänu, edasi härra Toskas Kreekast. suur tänu, kaks tuhat kaheksateist oli väga positiivne aasta Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani vaheliste suhete osas mitte ainult Lääne-Balkani strateegia osas, vaid äh, me äh, me astusime olulisi samme edasi. tänane päev on väga, on ajalooline, esimest korda kolmekümne aasta jooksul on Kreeka ähm, peaminister Aleksis Tsipras äh, ametlikul visiidil Skopjes, kus äh, arutatakse teatud küsimusi edaspidi on kõige olulisem ähm, samas vaimus jätkata ja liikuda edasi. selle, koostöös selle regiooni riikidega. Euroopa Liidus ei tohiks olla musta auku, me ei tohiks võimaldada kolmandatel osapooltel Euroopas oma mõju kasutada helge sellistel jõududel, kes soovivad äh, islamistlikku ideoloogiat levitada või Euroopa Liitu nõrgestada. me peame edasi liikuma arendusprojektidega, energeetika ja finantsprojektidega. nii on meil võimalik äh, selle piirkonna inimesi ka hoida selles piirkonnas, et äh, toimuks vähem rännet Euroopa Liidu suunas, meil oleks võimalik äh, Äh, võidelda terrorismi vastu. Äh, samuti oleks võimalik äh, tegeleda liikmesriikide sisejulgeoleku küsimustega. regioonis on loomulikult probleeme, viimastel päevadel on esinenud probleeme, sest Albaania võimud üritasid hävitada Kreeka vähemusele kuuluvaid hooneid Albaanias see otsus siiski äh, lükati ümber. Kreeka soovib äh, näha positiivset tulemust äh, juuni tippkohtumisel, kuid see tähendab, et Albaania peab ka mm, enda kohustusi täitma eelkõige seoses Kreeka vähemuste kinnisvaraõigustega ja meil on ka teatud muresid Serbia ja Kosovo vaheliste küsimuste osas ja teiste riikidega osas, aitäh. suur tänu, järgmisena härra Kossu. suur tänu. enamik kõnelejaid äh, väidavad, et äh, Euroopa Liidus ei ole erilist tahet äh, kriisi ajal uusi liikmeid vastu võtta. praegu näiteks toimub väga mm, mitme, esi-, praegu elame väga mitmekülgses kriisis ja mm, uute liikmete osas ollakse vähem entusiastlikud, näiteks Brexiti valguses ma tahaksin teada, mida arvab äh, volinik sellest, et äh, Türgiga äh, liitumisläbirääkimised uuesti avada. Türgi ei vasta küll nõuetele, see on selge, kuid Brüsselist vaadatuna ei saa me välistada Türgi liitumist, kuna see võib tekitada olukorra, kus meil ei ole võimalik enam enam endisi suhteid taastada. ja ka Kosovo küsimus, meil on vaja majanduslikult edasi liikuda, õigussüsteeme välja arendada te olete ka ise maininud, et mitmed riigid, näiteks Hispaania, ei tunnusta veel Kosovot. Ehm, Serbial on tugevad suhted Venemaaga ja Serbia ei tunnusta Kosovo iseseisvust. kuidas see mõjutab eh, meie suhteid eh, Venemaaga? aitäh. suur tänu, järgmisena kolleeg Piiro Rumeeniast. Eh, în contextul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene. suur tänu Ehm, Rumeenia on praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik ja selle valguses toetab äh, Rumeenia Euroopa Liidu laienemispoliitikat. meil on vaja reforme ja lepitust. Balkani piirkond on Euroopa Liidu jaoks strateegilise tähtsusega ja me äh, oleme kindlad, et meil õnnestub äh, ka täita äh, kohustusi, mille me kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal endale võtsime, et äh, Põhja-Makedooniale ja Albaaniale esitatakse läbirääkimiste avamise kutse meie eesistumise ajal. me soovime, et Euroopa Liit toimiks idanaabruskonnas ühtsemalt, see on üks meie ähm, eesistumise aegne lähtepunkt. ja sellel aastal möödub ka kümme aastat idapartnerluse algusest. Rumeenia soovib rõhutada ka Musta mere tähtsust ja sektoriaalset koostööd. meil on ka Moldova, Gruusia ja Ukrainaga vabakaubanduslepe see on samuti väga oluline. me peame toetama Euroopa Liidu äh, välisteenistuse tegevust ja ülemaailmsel tasandil äh, toetame rahvusvahelise õiguse tugevdamist ja mitmepoolse tegutsemise suht- äh,, tugevdamist, et toetada Euroopa Liitu, aitäh! järgmisena kolleeg Kalinta, palun! suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada volinik Haani suurepärase koostöö eest, mida oleme selle ametiaja jooksul pidanud, teinud. esmaspäeval toimunud kohtumine oli, oli väga kasulik. väga palju on praegu muret õhus kui Põhja-Makedoonia nime küsimus lahendatakse, siis võib äh, tekkida olukord, et ei ole poliitilist tahet äh, selleks, et alustada tegelikke liitum-, ühinemisläbirääkimisi, et seda protsessi alustada. ma mäletan kahe tuhande kolmandat aastat, kui äh, äh meie Thessalonikis äh, esitasime Euroopa Liidu perspektiivi Lääne-Balkani osas ja ei ole midagi hullemat kui see, mis juhtus mõned aastad tagasi, kui me avastasime, et Lääne-Balkani riigid on küll teinud olulisi edusamme, kuid me kordame sedasama stsenaariumi teist korda, sest äh, liikmesriikides esineb probleeme. avalik arvamus on laienemise vastu samuti sooviksin küsida mm, selle kohta, millised on, milline on olukord Venemaa ja Valgevene vahelistes läbirääkimistes seoses ühenduse loomisega. on teatud poliitilised kuulujutud, et ähm, Valgevene mm, suveräänsus on ohus. milline on teie hinnang sellele olukorrale? ja lõpetuseks äh, väljendaksin äh, rahulolu Ukraina äh, valimiste osas kuna valimised olid õiglased, läbipaistvad ja demokraatlikud, see on suur õppetund Venemaale ja ma arvan, et Putin ei ole sellega väga rahul. aitäh! suur tänu, kolleeg Kanjete! kas, kui, Johannes, kui te soovite vahepeal äh, vastata, siis äh, palun andke sellest märku, muidu saab järgmisena sõna kolleeg Soltenemet. suur tänu, äh, ma soovin õnnitleda teid, härra Haan. oleme viimaste aastate tööd siin kokku võtnud, volinikuna olete tegelenud äärmiselt olulise teemaga ja Te olete seda teinud edukalt, seega õnnitlused teile isiklikult. teiseks sooviksin rõhutada seda, et, ähm, et äh, kõik tegevused on kahepool, kahepoolsed, meil on, meil on kahte osapoolt vaja. mõnikord Euroopa Liidus äh, me ei usalda oma naabreid ja partnereid. ja minu küsimus teile olekski selline. kui valmis on teie arvates Euroopa Liit laienemiseks? minu põhiline mure on seotud äh, teatud Euroopa Liidu vasakliberaalsete äh, suhtumises räägitakse, et kõigepealt on vaja reformi, meil on vaja reformida euroala, kõike on vaja reformida ja alles seejärel võime hakata mõtlema laienemise peale. ma arvan, et see on ähm, äärmiselt ohtlik lähenemine. ma olen veendunud, et laienemine on osa reformist. laienemine on osa lahendusest. ja kui me üritame jällegi laienemist edasi lükata, Äh, vastavalt sellele, mida ütles härra Juncker, et järgmise viie aasta jooksul laienemist ei toimu. me kõik teame, et tal oli õigus, aga see oli ka väga negatiivne poliitiline sõnum. kui me ei suuda selgelt äh, väljendada oma kavatsusi naabruspiirkondade ja laienemise osas, ja suhtuda neisse tervitavalt, siis äh, oleme väga ohtlikus äh, olukorras. seega minu küsimus teile on, härra Haan, ka selline, milline on, äh, milline on teie arvamus Euroopa Liidu ühtsuse osas? kas me oleme valmis tegema seda vajalikku tööd? suur tänu ja järgmisena kolleeg Hajan. suur tänu on ähm, suur tänu, volinik, äh, et te olete täna siin. on väga sümboolne, et me räägime täna Lääne-Balkanist, äh, sest täna on minu kolleeg äh, Aleksis Tsipras esimene Kreeka valitsuse liige, kes alates tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast on ametlikult Põhja-Makedooniat külastamas ja praegu tõesti toimuvad seal ajaloolised sündmused, seega õnnitlused mõlema riigi peaministritele selle kohtumise eest ma julguta-, julgustaksin kõiki ka tunnustama Kreekat ja Põhja-Makedooniat nende pingutuste eest ja Põhja-Makedooniat ja Albaaniat äh, julgustama liitumisläbirääkimistel. Äh, meil on äh, siin poliitilised probleemid ja probleemilised ülesanded, meie institutsioonide ülesanne on äh, ka toetada Kosovot. me teame, et Kosovo täitis Euroop-, täitis kõik vajalikud tingimused, komisjon samuti tunnu-, tunnistas seda, kuid nüüd äh, on äh, see kõik liik-, Euroopa Liidu liikmesriikide käes ja kahjuks ei ole me Kosovo osas positiivset otsust suutnud vastu võtta. kas äh, Kosovo küsimus on Euroopa Liidu, äh, Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel siiski päevakorras? aitäh. okei okay,, äh, Mr Peterle. <clears throat> härra Peterle, palun. suur tänu. täna on eriline päev me räägime samaaegselt Brexitist ja ka laienemisest. mul on väga hea meel, et ähm, liikmesriikide parlamentide kolleegid on täna siin meiega, selle parlamendi ja komisjoni ametiaeg ei ole veel läbi, kuid ma tänaksin volinik Haani tehtud töö eest, eelkõige selle eest, et ta äh, osales ka kõige keerulisemate lahenduste leidmisel. täna äh, toimub äh, Kreeka peaministri esimene ametlik äh, visiit Põhja-Makedooniasse, see on äh, suurepärane. meil ei ole praegu enam puhkamiseks aega, me oleme piisavalt kaua juba oodanud. nüüd peaksime me alustama tööga. meie otsused on olulised kogu piirkonnale ja see toetab ka Euroopa Liidu rahu ja stabiilsust, laienemisläbirääkimised on kõige parem osa kõige parem viis, kuidas reformi läbi viia. ma loodan, et me oleme Lääne-Balkani osas sama ühtsed kui Brexiti osas. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Kovatš. suur tänu, härra Haan selle vägagi kvaliteetse aruande, põhjaliku aruande eest, mis nüüd väike täpsustus, Horvaatia äh, tegelikult läbis äh, läbi vaid viis aastat ja mõned kuud, aga jah, kogu protsess võttis jah, peaaegu kaheksa aastat ähm, aega, nii et jah, kaheksa aastat oli õige, aga läbirääkimised, ainult läbirääkimised leidsid ainult viis aastat äh, üheksa kuud. jah, teil on õigus, et mingisuguseid konflikte ei tohiks importida Euroopa Liitu. meil on ka Serbia ja Kosovo ja lühike küsimus et mida teie isiklikult arvate sellest võimalusest, toimuks selline territooriumide vahetamine Serbia ja Kosovo vahel, kas see oleks teie arvates realistlik ja väike märkus, et territooriumide vahetamine leidis aset näiteks Saksa TV ja, ja Lääne-Berliini vahel aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa. nii et kas teie arvate, et see on võimalik, tänu sellele on võimalik siis et riigid üksteist vastastikku tunnustaksid ja et ka konfliktid lahendatakse. kallis Johannes Hahn, meil on, nüüd on, sõltub ka sellest, kui kaua meil tõlge on, kaksteist kolmkümmend me peame veel lõpetama. mul on veel kuus sõnasoovijat, aga me peame ikkagi ka härra volinikule sõna andma, nii et me peame nüüd siinkohal lõpetama ja loodan teie mõistvale suhtumisele ning annaksin nüüd sõna härra volinikule. jah, ma üritan teha väga kiiresti ma olen alati öelnud, et välispoliitikas me peaksime ikkagi jõudma kvalifitseeritud häälte enamuseni. sest äh, kui mul on vaja kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa või siis kolmekümne liikmesriigi nõusolekut, siis selge on see, et äh, me ei ole enam tegutseja, vaid äh, lihtsalt reageerija rollis. ja mm, me peame siin ka vahet tegema, et liikmelisuseni on meil vaja vähemalt kolmsada otsust langetada, mis tuleb kõik otsustada ühehäälsuse põhimõttel. ja võib-olla kakssada üheksakümmend kaheksa neist ei pea olema ühehäälselt ähm, langetatud, nii et ma olen kindel, et see lõppotsus, et kas keegi peab liikmeks saama, et see peab jah, rajanema äh, kõikide olemasolevate liikmete ühehäälsel nõusolekul, sellepärast et tegu on ju vägagi põhimõttelise otsusega, et kas me suurendame, laiendame peret või mitte. ja, ja me võime muidugi seda kaaluda näiteks läbirääkimiskõneluste alustamise jaoks, aga kõik need vahepealsed faasid, mis puudutab kriteeriumide, võrdlusaluste ja tingimuste peaks paikapanemist, siis ma arvan, et siin piisab ka kvalifitseeritud häälteenamusest. minu äh, meeskond ja kolleegid siis äh, äh, kakskümmend viis protsenti läbirääkimiste tööst me pühendame sellele, et et teha erinevaid otsuseid äh, liikmesriikidele vastuvõetavaks. mis puudutab nüüd äh, kahepoolseid konflikte Ukraina, me rääkisime siin ikkagi Lääne-Balkanist ja mitte teistest riikidest, et äh, hetkel see ei ole ka meie teema, nii et Nord Streami kohta on meil siin erinevaid arvamusi. komisjon leiab, et strateegilistel põhjustel me ei ole sellega rahul, aga meie oleme ju ikkagi mm, õigusriigi põhimõtte mm, eest võitlejad ja kui me kõikidest reeglitest kinni peame, siis tuleb ka aktsepteerida sellist projekti, eeldusel loomulikult, et kõik vastavad otsused ja eeskirjad on ka läbi räägitud liikmesriikide tasandil. härra Pikola Balkani kevad, ma natukene äh, hoiataksin sellise mõiste kasutamisest, sellepärast et need meeleavaldused Serbias, Montenegros, Albaanias omasid kõiki erinevaid põhjuseid. Need olid vägagi sisepoliitiliselt motiveerivad, motiveeritud ja tulemuseks oli see, et, et nad olid, nad ei olnud äh, rahul selles piirkonnas tegutsejatega, aga mis puudutab selle põhialuseid, nende põhipõhjuseid, siis ähm, siin nendel meeleavaldustel olid erinevad põhjused ja siin mingit ühte mm, mudelit kõikidel liikmes, nende riikide jaoks ei ole. ja võin veel rõhutada seda, mida mõningad kolleegid küsisid, et ma võin vägagi toetada seda, et Põhja-Makedooniaga ja Albaaniaga me võiksime juba alustada ettevalmistustega äh, läbirääkimiste alustamiseks ja ma tean, et mõned on vägagi ärevad selle ehm, mõtte pärast, aga see otsus tähendab ainult seda, et me alustame esimese peatüki läbirääkimist ja, ja jällegi siin on vaja ühehäälsust, ühehäälsus selles osas, et millised on need läbirääkimiste avamise kriteeriumid selleks, et üldse läbirääkimistega alustada, aga tegu on selge sõnumiga, et kui meie partnerid on tulemusi saavutanud, siis sellisel juhul neil on ka õigus eeldada, et ka meie omalt poolt äh, midagi vastu anname. see on oluline ka Euroopa Liidu usaldusväärsuse jaoks ja see on, ja see on oluline ka meie poliitilise võimu jaoks selles piirkonnas, sellepärast et ähm, meie oleme ainsad, kes oma partneritelt midagi nõuavad, sellepärast et äh, ülejäänud annavad ähm, neile niikuinii õiguse ja ütlevad, et lihtsalt meie siin Euroopa Liidu poolt kõike üritame lahti lammutada, aga samas on ikkagi ja, ja süüdistavad meid, et me ei äh, ei äh, luba viisa lihtsustamisrežiimi ega midagi muud, et, et aga see on ka meie huvides. et ma meenutan teile veel kord, me kas ekspordime turvalisust või, või impordime ebastabiilsust ja see kehtib ka nende riikide osas. Bosnia-Hertsegoviina hetkel ei ole küll selles protsessi osas nagu juhtriik. olin ka eelmisel nädalal seal ja ma loodan, et me saame esimese äh, faasiga peatselt lõpuni jõuda ja et komisjoni arvamus ähm, võime siis ka esitada liikmesriikidele, et neile võiks siis ka anda kandidaatriigi staat-, staatuse, see on siis järgmine samm. aga see tähendab seda, et ka vastutuskandjad selles riigis on võimelised valitsust looma. ükskõik, kuidas nad sellega hakkama saavad. meie ei ole ju lõppude lõpuks need, need ähm, käehoidjad, ähm, ka see näitab demokraatlikku küpsust, et ähm, vaatamata kõikidele raskustele ikkagi üritatakse, suudetakse valitsus kokku kutsuda. nüüd, mis puudutab läbirääkimisi Türgiga, siis nagu te teate, siis de facto need on praegu peatatud äh, ja ka ühinemisega seotud abi on ka praegu peatatud Mm. et ähm, mis puudutab ähm, demokraatia edendamist, kodanikuühiskonna edendamist Türgis, siis sellega me loomulikult tegeleme edasi. Serbia, Venemaa liitumisläbirääkimiste üheks teemaks on ka see, et, ähm, et iga partner ikkagi lõppude lõpuks sajaprotsendiliselt äh, peab nõustuma ka Euroopa Liidu välispoliitikaga vastasel juhul, vastasel juhul see riik ei saa ka liituda. Süüria. me oleme alati olnud seisukohal ja, ja hiljuti ka välispoliitika ministrite nõukogu äh, ütles, et me ikkagi üritame poliitilise lahenduseni jõuda, sellepärast ilma poliitilise lahenduseta et me ei saa ka toetada taasülesehitamist ja samuti see poliitiline lahendus peab äh, sisaldama ka lahendust äh, sellele, äh, kuidas ähm, on turvatud, tagatud isikute turvalisus ka nende isikute osas, kes välismaal asuvad, pagulaste õiguste tagamine siis sellepärast, et me ikkagi eeldame, et et Ähm, kui praegu need paljud pagulased tagasi pöörduvad kodumaale, siis Assaadi režiim lihtsalt vahistab nad. sellepärast me teame, et de facto on ka vara võõrandatud Assaadi režiimi poolt, nii et ähm, ka need küsimused peavad olema poliitilise lahenduse osaks, enne kui me saame rääkida edasise toetuse ja abi andmisest. meil toimus just väga edukas Süüria konverents ja seal räägiti ka äh, finantsküsimustest ning äh, see puudutas ka äh, Liibanoni ja Jordaaniat, mis on ka väga mõjutatud äh, naaberriigid, aga oluline on siin siis ka näiteks Türgi toetamine selles kontekstis. kolleeg Kanede, mis puudutab nüüd seda, et mida meie liikmesriigid loodetavasti otsustavad suvel ja loodetavasti ei otsusta, on ka lakmustestiks meie e-, omaenda usaldusväärsuse jaoks. olen seda täna juba piisavalt rõhutanud. Valgevene. jällegi, see on üheks näiteks, kus me näeme, et et, et me võiksime jõuda järgmisse faasi partnerluseni ehm, Valgevenega nimelt, et luua intensiivsemad suhted Valgevenega, nii et ka Valgevene saaks ähm, võimaluse ähm, vähendada oma sõltuvust äh, Venemaast. asi ei ole mitte sellest, et me räägiksime, et Valgevene peaks saama liikmeks või mis iganes, aga igal juhul neil on õigustatud ootused ähm, ikkagi edasi tegutseda iseseisva riigina et nad äh, suudaksid neutraalselt oma seisukohti ja positsiooni välja töötada ja, ja see on ka eelduseks edasise Euroopa Liidu Valgevene vahelise koostööks. nüüd härra Nemet, kas me oleme valmis ähm, laienemiseks, milline see valmisolek on? siis ma arvan, et kõikides liikmesriikides ähm, erineval määral küll, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi tegema seda teadlikkuse tõstmiskampaaniat, et meie kodanikud mõistaksid, miks me seda teeme ma arvan, et hetkel ähm, võib-olla paljud poliitikud, vastutavad poliitikud äh, toetavad seda, aga paljud kodanikud mitte, aga ka see on oluline ja ma mõistan mõningat äh, kriitikat, nagu näiteks president äh, Macroni kriitikat, et me peaksime ennast institutsionaalselt ka edasi äh, arendama, mis puudutab siis ähm, ühehäälsus põhinevat hääletust või kvalifitseeritud häälteenamust. aga ma leian, et need mõlemad protsessid peavad toimuma paralleelselt, sellepärast et institutsionaalsed reformid ja arengud võtavad ähm, aega ja samuti ka edasised laienemised võtavad aastaid aegu. aga kui ma ütlen, et kõigepealt ma tegelen institutsioonide arendamisega ja alles siis alustan jälle laiendamisega siis sellisel juhul me kaotame selle hetke, mille me lõi, oleme loonud ja kaotame ka kõikide oma strateegiliste pingutuste tulemused ja muuseas me ei tohiks unustada ka neid Lääne-Balkani riike, kes, et kes praegu veel liikmed ei ole, on Äh, ikkagi väga tihedalt äh, seotud äh, Euroopa Liiduga. ja mis puudutab Kosovot, siis ma loodan, et ka seal ähm, arvestatakse nende ähm, kohustustega, mis neil on vaja täita nii et üheksakümmend neli eh, tingimust pidi nad täitma, üheksakümmend neli tingimust nad ka täitsid. nii et see on vägagi tunnustamist väärt ja mm, siia alla käib näiteks ka kahepoolsete piirikonfliktide lahendamine ning eh, nad on sellesse panustanud. ja ma pean ka ütlema, et eh, Kosovo mm, poliitikud kõikidest erakondadest nägid tohutult vaeva selleks, et tagada, et kosovlased ei hakkaks ähm, ähm, varjupaiga taotluse esitama Euroopa Liidu riikides, mis oleks niikuinii tagasi saadetud, nii et nemad on suutnud oma kodanikele selgeks teha, et sellel ei ole mõtet. nii et ka seda saavutust tuleb tunnustada. ja nüüd see territooriumide vahetamine. Belgradi ja Pristina vahelised ähm, läbirääkimised nii et ma loodan, et äh, läbirääkimised ähm, taaskord aset leiavad. ja mis puudutab, äh, puudutab näiteks ähm, nimelepet Põhja-Makedoonia ja Kreeka vahel, et see dokument on kolmkümmend viis kuni nelikümmend lehekülge pikk, nii et ma usun, et Belgradi ja Pristina vaheline kokkulepe ei saa olema mitte õhem, vaid võtab ka enda all vähemalt sada lehekülge. ja ma olen alati öelnud, et ükskõik, milline see tulemus on see peab olema kestlik. see, ehm, see peab panustama piirkonna kestlikkusse, ehm, stabiilsesse arengusse. sellepärast, et ehm, me ei saa nõustuda selliste lahendustega, mis leiab aset teiste kulul. ja sellises vaimus me peame ka lahendusi leidma. aitäh! suur tänu, Johannes Hahn lugupeetud kolleegid, kell on kaksteist kolmkümmend viis. ja meil on tõlge veel paar minutit ja seetõttu ma sooviksin teid tänada, härra volinik, nende selgituste eest ja selle eest, et olete naabruspoliitikast ja laienemispoliitikast ähm, teinud eduluud. suur tänu ka siia tule, tulemisest ja lugupeetud kolleegid, sellega meie parlamentidevaheline kohtumine on läbi ja nüüd, mis puudutab meie lõunat, siis see leiab aset äh, presidendi äh, söögiruumides ja meie saali teenindajad äh, siis saadavad, juhatavad kutsutud isikud ähm, sinna ruumi ja kuna täna viimase kohtumisega äh, Ähm, selle mandaadi jooksul, siis ma sooviksin tänada äh, parla-, rahvusparlamentide esindajaid, selle eest olite siia tulnud ja sellega lõpetame ja viimase kohtumise sellel ametiperioodil ja sellega on kohtumine läbi, aitäh!